minuti. We can start, please. alustame, palun. Si. Also. <laughs> Eh, eh, cominciamo oggi la nostra. alustame tänase koosolekuga. meil on väga tihe hommikupoolik ja pärastlõuna ja teemad on väga huvitavad räägime siis nüüd ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast Sam Pastkis on äh, raportööriks ja tänan teda selle eest, et ta juba tutvustas tegelikult oma arvamuse eelnõu Ahveti ees ja ka siin ja ma usun, et äh, on tõesti uuenduslik, et meie komisjon soovib ka sõna võtta välispoliitilistes küsimustes äh, ja julgeoleku küsimustes. meil on vaja selgeks teha, et kultuuripoliitika mõõde välispoliitikas on samuti hädavajalik ka selleks, et eel, ennetada konflikte ning et äh, paremini edendada kultuuride vahelist dialoogi ja kultuurilist mitmekesisust. enne kui annan äh, sõna äh, kolleeg Sambörskisele, tuletan meelde, et muudatusettepanekuid saab kahekümne esimese märtsini esitada kella viieni pärastlõunal ning hääletus siin toimub kakskümmend kuus aprill ja Ahvetis kahekümne neljandal äh, mail, palun, härra Zambaskis. Уважаеми колеги, уважаеми гости, бих искал да започна като изразя специална благодарност на секретарията на Комисията по култура и образование. Suur aitäh, ma tahaksin tänada väga э, sekretäriaati э, siit komisjonist selle eest, et te selle arvamuse koostasite ja et olete ka Qualche problema forse con la traduzione in tedesco? Tekkis tehniline probleem. Uh, now? Ah, the sound. Uh, eh, it's okay now? You can try? Kas nüüd on korras? Palun jätkake. Okei. Okay за написането на това проекто становище беше изключително ограничено. härra Brock äh, ei jätnud meile väga palju aega oma arvamustele väljendamiseks, aga meie komisjoni vastutav isik jõudis kokkuleppele tõlkijatega ning võttis meile viis lisapäeva ja selle aja jooksul me saame siis oma arvamust koostada. tõlge kõikidesse keeltesse sai valmis neljapäevaks ja loodetavasti õnnestus ka teistel variraportööridel seda arvamust analüüsida. ma tahaksin nüüd tutvustada meie ettepanekut. proua Mogherini iga-aastane aruanne ühise julgeoleku välja, välispoliitika üle kaks tuhat neliteist ei maini üldse sellist sõna nagu kultuur me kõik teame, kuivõrd äh, oluline on aga kultuur selleks, et konflikte vältida ja äh, rahu tagada. seda me peaksime ka ära kasutama. üheks küsimuseks on veel see, et kuidas seda täpselt teha, võttes arvesse, et tegemist on liikmesriikide pädevusvaldkonnaga ning otsuseid võetakse vastu ainult Euroopa Liidus nõukogu tasandil, kus on vaja kahekümne kaheksa liikmesriigi nõusolekut. valitsuste vahelises koostöös me koostöö mängib olulist rolli ka kultuuridiplomaatia vallas. ühisoperatsioonid välispoliitika raames on Euroopa Liidu tugevaks küljeks ning äh, äh, seda tuleks ära kasutada selleks, et kaitsta ka kultuuripärandit ning äh, tagada rahu läbi kultuuridialoogi. raportis viidatakse ka spordi rollile. samuti mainitakse seda, et kolmandad riigid kolmandaid riike tuleb kutsuda üles osalema Euroopa Liidu haridus- ja kultuuriprogrammides. mina teen muudatusettepanekuid selleks, et spordi rolli veel tähtsustada ning samuti eh, teen mõningaid lisaettepanekuid enamuse lõigetesse. Te teate, et äh, ka mahtu piirat-, on piiratud, arvamuse puhul kõike siin väljendada ei saa, ma tahaksin saata teile ka oma muudatusettepanekud täna pärastlõunal selleks, et me saaksime jõuda kokkuleppele ka variraportööridega. nagu proua Kosta juba ka ütles, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne esimene märts, esmaspäev, mis on väga tähtis päev, sellepärast et siis on ka minu sünnipäev ja väga hea meelega ootan siis teie kommentaare. jah. ma usun kõik me saame osaleda selles arvamuses. ja tahaksin veel meelde tuletada esimese punkti osas. ja selle kohta, mis te ütlesite kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruande kohta. jah, kultuuri seal ei mainita loodetavasti, et äh, nüüd uue kultuuristrateegia hoog-, käigu-, kui laskmisel siiski pööratakse sellele rohkem tähelepanu. kas variraportöörid on kohal? palun, Helga Trüppel. Yes, uh, thank you for the uh, speech. aitäh kõne, aitäh selle eest, mis te ütlesite ja tahaksin toonitada seda, mis te juba ütlesite, riikidevaheline see koostöös on kultuuridevahelisel dialoogil oluline roll konfliktide vältimisel ning rahu uh, tagamisel ja kahju, et meil ei ole üldist strateegilist lähenemist äh, Äh, välissuhetes äh, nii, et oleks oluliselt selgem see, et ka kultuuril peab olema oma roll. seega tahaksin toonitada seda, mis te juba ütlesite ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta iga-aastase äh, raporti kohta, et kultuuri ei ole jah, seal mainitud, aga meil on olemas Euroopa algatus ning sellest algatusest on selgelt välja tulnud, et tahetakse, et kultuuripoliitika leiaks äh, esiletoomist ning äh, seda mitte ainult riigi tasandil, vaid äh, et kaasataks ka kodanikuühiskonna organisatsioonid ning vabaühendused, selleks, et kaasata ka kodanikud ja pakkuda erinevaid võimalusi neile selleks, et oma hääl kuuldavaks teha, rohkem teavet saada nii et ma arvan tõesti, siin on äh, tegemist strateegilise mõõtmega ja me peame tagama, et kultuur oleks täisväärtuslikuks osaks ühisest julgeoleku välispoliitikast samuti äh, käib see ka Euroopa Liidu naabruspoliitika kohta. meil on vaja kahepoolse ja regionaalkoostööprogrammide raames suuremat pühendumust kultuuri ja äh, hariduse valdkonnas. me oleme sellest palju rääkinud, aga kui vaadata koostöökokkuleppeid, siis me näeme, et kultuuri ja hariduse roll ei ole niivõrd hästi esile toodud, kui me tahaksime ja seega on vaja siin olukorda muuta, aitäh! aitäh! olen igati nõus. palun nüüd proua Pild. Merci madame la presi-, le president. Euh, tout d'abord, je tiens à remercier mon suur aitäh, esmalt sooviksin tänada kolleeg äh, Tšambovskist äh, tehtud töö eest äh, niivõrd strateegilises valdkonnas. ka mina olen veendunud selles, et kultuuridiplomaatial peab olema oluline roll julgeoleku ja rahu tagamisel ja ma jagan täiesti teie arvamust selles, et me peame toetuma valitsuste vahelisel koostööl selles valdkonnas. ma läheksin isegi veel kaugemale. ma usun, et Euroopa Liit saab ainult äh, võita äh, oma strateegilistest partnerlustest äh, kolmandate riikidega. siinkohal pean silmas priviligeeritud suhteid, mis meil on Aafrika riikidega muuseas, ise olen AKV delegatsiooni liige ning Madagaskari küsimustes olen, mm, küsimustest olen eriti huvitatud. selle asemel, et ühelaadseks äh, muuta oma välispoliitilisi suhteid erinevate riikidega, peaksime me ära kasutama äh, kultuurilist mitmekesisust, mis on suureks rikkuseks äh, koostöö vallas. siinkohal tahaksin tulla ka neljanda lõike juurde raportist, kus räägitakse kultuuriväärtuslike objektide kaitsest ma leian, et äh, ambitsioonika kultuuri ja diplomaatia raames on see prioriteetse tähtsusega, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et hävitatakse väga palju äh, kultuuriehitisi nii Euroopas kui maailmas, me teame väga hästi, et pärandi hävitamine tähendab rahvaste mälu ja ajaloo hävitamist. liikmesriigid peavad tõhustama koostööd selles valdkonnas selleks, et tagada, et rahvaste ja Euro Euroopa rahvaste ajaloomälu ei läheks ajaloo prügikasti ning ei jääks kehtima üks ja ainus tõde kultuuriasutused Euroopas ja mujal peavad äh, selle nimel töötama ning me oleme ka varem siin selles komisjonis sellest rääkinud ja ka seda mainitakse raportis. tegemist on asutustega, mis väärtustavad Euroopa Liidu kultuuripärandit äh, ning selle mõju maailmas. mis puudutab lõiget kaheksa, siis siin on mul teatud reservatsioone. kui sellised riigid nagu Kreeka juba aasta ei ole saanud kasutada Erasmus pluss vahendeid, siis tundub olevat äh, võimatu, et nüüd äh, hakataks laiendama seda programmi kolmandatele riikidele. ma arvan, et me peaksime mõned muud probleemid enne, ennetavalt lahendama ja seega tahaksin tänada äh, ta teid töö eest, väga palju häid juhtlõngu on siin, aga teatud ettepanekuid on vaja veel põhjalikumalt arutada ja ma olen veendunud, et koos me suudame välja töötada realistlikud ambitsioonikad ettepanekud meie kultuuridiplomaatia jaoks, aitäh! kolleeg Nekov. aitäh, härra Nekov, palun! suur aitäh, head kolleegid, ma tahaksin esmalt tänada härra Tšambaskist tehtud töö eest. ma toetan tema arvamust ja ma nõustun sellega, et ei ole hea, et kultuuri ja kultuuridiplomaatiat ei mainita ühise julgeoleku ja välispoliitika aastaraportis kui me vaatame, mis on toimunud äh, viimase aasta jooksul, siis me näeme, kuivõrd äh, tähtsad on kultuur ja haridus. üheks oluliseks asjaks on veel see, et äh, me peame looma koostöömehhanismi koostöö jaoks, nii me peame kaitsma kultuuripärandit üle kogu maailma, me peame võtma ka meetmeid meet, selle vastu, et äh, kultuuriobjektidega ei kaubitsetaks ebaseaduslikult. me peame looma ka paremad tingimused heaks koostööks konfliktipiirkondades. näiteks läbi nii-öelda sinise kilbi strateegia. meil on vaja ka statistilisi andmeid koguda kultuurivaldkonnas. ja kultuuritööstuse kohta ning näidata seeläbi, kuidas äh, kultuur parandab sotsiaalset heaolu. see on oluline kunstnikele ja kultuuritööstuse töötajatele selle alusel võiks väljastada ka teatud äh, eelistingimustel viisasid kultuuritöötajatele. variraportöörina tahaksin välja tuua mõned aspektid. esmalt seda, kuivõrd edukas on olnud kultuurivaldkonnas äh, ettevalmistav töö. ühise julgeoleku ja välispoliitika raames me peaksime näitama, kuivõrd oluline on kultuuri roll inimeste arengul ning seega tervitan aprillis välja tulevad komisjoni ettepanekud. kultuur on väga oluline välispoliitikas. sellepärast, et seeläbi julgustatakse kultuuridevahelist dialoogi. kultuur peaks olema arenguprojektide üheks osaks, seetõttu ma usun ka, et kultuur kultuuril peaks olema tähtsam äh, koht ka milleeniumi eesmärkide poole püüdlemisel. koostööd tuleb teha samuti ka UNESCO-ga selleks, et äh, luua paremad suhted Euroopa Liidu ja UNESCO vahel, peame me vaatama kaugemale praegustest piirangutest, me ei saa ainult mitmeaastase finantsraamistiku raames, raami silmas pidada, vaid peame pikemat perspektiivi vaatama, seega on meil vaja väga kõrgetasemelist äh, dialoogi ja seeläbi oleks meil paremini võimalus toime tulla väljakutsetega. aitäh, teema on väga oluline ja puudutab väga olulisi perspektiive, tahaksin viidata ka sellele, mida siin öeldi, ka Helga Trüppel rääkis sellest ja nõustun sellega, et meie lähenemine peab olema strateegiline ja selles suunas on astutud juba olulisi samme, nagu kolmeaastane More Europe äh, projekt ja ka varasemad äh, raportid kultuuripoliitika kohta rahvusvahelises diplomaatias. ma näen, et ka proua Libatška soovib sõna, palun Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chcę mocno bronić punktu. Suur aitäh. Mina tahaksin lõiget kaheksa jällegi kaitsta. Meil peaks olema rohkem äh, rahalisi vahendeid ette nähtud Erasmus pluss programmi jaoks. me ei tohiks lahjendada seda instrumenti ja see on väga oluline meie suhetes kolmandate riikidega, nii et jah, rohkem raha. jah, võtan teadmiseks selle soovituse. kas komisjon soovib sõna, kes, komisjon on ka kohal, ma ei tea, kas te soovite midagi lisada? ja tahaksin ise veel lisada kahte. esiteks, üks täpsustus hindan väga seda, mida kolleeg Pilt ütles, aga Erasmus pluss ja Euroopa Kreatiiva, nende õiguslikud alused tähendavad seda, et meil on võimalik teha nende raames koostööd kolmandate riikidega, see peab olema selge. Erasmus plussi raames esiteks meil oli ju Comenius, mille raames on toetatud äh, ülikoolide äh, ja muude kooliasutuste vahelisi suhteid erinevate riikide vahel ja muuhulgas on puudutanud see samuti restaureerimist ning kultuuripärandi säilitamist. ja Erasmus Mundus samuti, siin Euroopa Parlamendis me tahtsime, et see läheks Erasmuse alla ja see puudutab samuti Euroopa vabatahtlikku tegevust ähm, ja seda me teeme ju ka kolmandates riikides. me teame, et me oleme kõik selles valdkonnas äh, tööd teinud, kolleeg Sver oli ka raportööriks Erasmuse küsimustes, nii et jah, see on oluline punkt ja Euroopa Kreatiiva, aga Euroopa Kreatiiva raames on meil ette nähtud kahepoolsed äh, lepingud ka kolmandate riikidega selleks, et edendada kultuurikoostööd, aga need kokkulepped on äh, sõlmitud ainult mõningate idapoolsete riikidega ja mitte lõunapoolsete Vahemere riikidega. Tuneesia puhul oleks võib-olla võimalik siis edasi liikuda siin ja väärtustada ka eh, seda piirkonda. muidugi on siin vaja ka lisavahendeid, sellepärast et tegemist on tihtilugu väga vaesete riikidega, aga näiteks komisjon soovib midagi lisada kui ei, siis liigume edasi. tundub, et ei soovi, sellisel juhul siis tuletaksin meelde, et kahekümne esimesel on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja kolleeg Zambarski siis jätkab tööd sellega. nüüd läheme edasi järgmise punkti juurde, mis on ka väga huvitav. ja oleme nõudnud selle arutamist juba pikemat aega. täna on Valter Zambirik, kes viibib täna siin äh, peadirektoraadist ning ka kahte Eurostati esindajat, doktor Merci ja Marta Uzbeki, Baskat. ja meil on ka kohal ekspert, kes räägib kultuurivaldkonnas ja audiovisuaalvaldkonnas andmete kogumisest. tahaksin meelde tuletada komisjoni kolleegidele siin, et palun tulge siia, jah. istuge. Valentina Montalt. tahaksin meelde tuletada esmalt, et artiklis viisteist Euroopa Kreatiiva määruses parlament tahtis äh, täpsustada seda, et komisjon peab äh, läbi viima teostatavusuuringu äh, selles osas, mis puudutab kultuuri ja loovsektori andmete kogumist ja mitte ainult audiovisuaalsektoris, kus äh, on meil juba olemas ju vaatluskeskus ka Strasbourgis. ning samuti tahtsime, et tutvustatakse siis äh, tulemusi nii parlamendile kui nõukogule. tahaksin veel äh, sissejuhatavalt ütelda, et selles valdkonnas on hea meeles pidada kahte asja, tõenäoliselt te räägite ka ise sellest, peaaegu kakskümmend aastat juba möödas sellest, üheksakümmend viis, üheksakümmend neli tõenäoliselt toimus see, kui äh, räägiti juba äh, ministrite nõukogus selles, et tuleb koguda kultuuriandmeid ning vaadata, milline on äh, kultuurivaldkonna mõju seeläbi ka poliitikale. ja see on seotud ka muude oskuste teadmistega kui ainult majandusvaldkond. kaks tuhat kaksteist me teame, et Eurostat tuli välja metodoloogiaga Eesmetiga koos tegid nad seda. ja see kätkes ka liikmesriikide endi andmete kaasamist. ning seeläbi äh, on siis võimalik näiteks hinnata ka üldist heaolu, äh, arvestades kultuuri ja haridusfaktoritega et Eurostat äh, on teinud ju ära juba väga suure töö, teame, et äh, tegemist on teadusliku tööga, siin on palju koostööd tehtud, aga lisaks sellele pärast äh, kultuuri- ja loodustuse roheliste raamatut on oluline, et me mõistaksime millised on äh, vajadused nii personali kui ka äh, finantside osas selleks, et luua ühised näited, mis aitavad mõista tegelikult äh, kultuurivaldkonna olulisust Euroopas. sellepärast, et tegemist on valdkonnaga, mis on ka kriisi ajal väga oluline Euroopa Liidu, Euroopa edasiminekuks. palun, sõna on teil Uh, grazie uh,. So thank you very much, madam chair. suur aitäh teile, proua esimees, meil on suur rõõm tutvustada siin teile meie tööd kultuuristatistika kohta. tegemist on eriliselt olulise valdkonnaga teie jaoks ja me loomulikult hindame väga teiepoolset toetust, on vaja olnud meid ka veidi tagant tõugata, tegemist on tähtsa teemaga ka liikmesriikidele, meie käsitleme seda kui äh, prioriteetsed teemad kultuuriagenda all koostöös liikmesriikidega. ja see läheb täielikult kokku ka Junckeri prioriteetidega tööjõu ja majandus või töökohtade loomise ja majanduskasvu kohta. kultuurivaldkond on väga oluline Euroopa jaoks nii majanduslikult kui ka äh, ühiskondlikult tervikuna meil on siin Eurostati esindaja ning ka äh, all hankija esindaja. nii et äh, suur rõõm on, et siin need kolleegid täna viibivad ja olen ka väga tänulik neile. väga oluline on see, et meil on võrdlevaid andmeid Euroopa Liidu tasandil. Nemad on teinud ära kõige suurema osa tööst ja kohe hetke pärast neile sõna ka annan. aga suur rõõm on meil loov Euroopa all selliste tegevuste rahastada me peame toetama loomulikult tegevust, mis võimaldab muuta nii Euroopa Komisjoni poliitikat paremat kui ka toetada siin Euroopa Parlamendi tegevust. ja kui lubate, proua esimees, siis kõigepealt annan sõna Eurostati kolleegile, palun. suur aitäh, mina töötan Eurostatis, Eurostat on üks komisjoni direktoraate ja suur rõõm, et te meid siin täna vastu võtate proua esimees ja kolleeg on siin ootused väga kõrgele tõstnud ja loodetavasti suudame teile pakkuda siis rahuldavat informatsiooni, sest nagu öeldud, ootused on tõesti väga kõrged. kui me räägime statistikast, siis eh, kõigepealt peab olema selge, mis on kultuur, mis on kultuuristatistika. kultuuril on palju erinevaid tähendusi ja enne, kui me üldse saame andmeid koguma hakata, peab eh, olema selge, mis kultuurivaldkond üldse on, kuidas seda piiritleda, millest me siin räägime ja mida on võimalik statistiliselt üleüldsegi eh, mõõta, sest et me ei saa ju kõike mõõta. aga me üritame vähemasti siis eh, statistiliselt analüüsida seda, mis on kõige olulisem ja nagu proua esimees juba ütles, siis me oleme töötanud välja raamistiku ja raamistikus me oleme tuvastanud sellised kultuurivaldkonnad nagu näiteks para-, pärand, arhiivid, raamatukogud, ehm, erinev kunstiline tegevus ja nii edasi, mida ühendavad teatud ühendavad teatud omadused, näiteks kas kultuuripärandi edendamine, loomine ja nii edasi. ja me siis oleme need kaks telge omavahel ristanud ja siis selles ristumispunktis leidnud siin need kultuurivaldkonnad, mis asjasse puutuvad. ja me oleme siis nüüd töötanud välja sellise statistilise raamistiku, see on küll veel algstaadiumis, aga igal juhul asi areneb edasi nagu te näete, siis me saame teile pakkuda statistikat erinevate valdkondade ko kohta, eh, kõigepealt eh, tööhõive, eh, kultuurivaldkonna töökohtadel, näiteks ka teenuste ja kaupadega kauplemine rahvusvahelises kaubanduses ja erilist tähelepanu pöörame me uutele tehnoloogiatele, eriti kulta-, kultuuri loomise ja levitamise osas ja äh, eraldi veel ka omaette sektor selle kohta, kui palju majapidamised kulutavad kultuuriteenuste peale. nüüd äh, kõigepealt äh, tööhõive küsimus kultuurisektoris. selle kohta on meil kõige paremad andmed, andmed hetkel. kui te nüüd kui teil on terav silm, siis te võib-olla näete siin seda slaidi. kaks tuhat neliteist kaks koma üheksa protsenti kõikidest töökohtadest Euroopa Liidus, kaks koma üheksa protsenti võib-olla äh, tundub teile siin suure numbrina või väikese numbrina. aga te näete, et siin on kahe tuhande kümnendast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani siin tekkinud ka väike muutus. nüüd, kui võrrelda seda muude töökohtadega, siis töökohti kultuurivaldkonnas on umbes sama palju nagu IKT sektoris ja umbes sama palju nagu näiteks ka pangandus- ja kindlustussektoris, umbes ka kolme protsendi ümber. ja see on hoopis rohkem kui näiteks energiasektor. nii et need paar arvu näitavad, millega tegemist on. nüüd järgmine slaid, te näete, kuidas on muutunud tööhõive olukord Euroopa Liidus. siin ülemine graafik vahemikus kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat neliteist, te näete, et kriisi tõttu on tööhõive määr oluliselt vähenenud sellel perioodil, kuid samal ajal näete, et kultuurisektor on üsna hästi vastu pidanud. kultuurisektoris ei ole kriisi tõttu kadunud nii palju töökohti nagu mujal, nii et äh, sellised andmed siis äh, tööhõive ja kultuurivaldkonna kohta. meil on terve Euroopa ülene statistikasüsteem ja meil on väga palju erinevaid andmeid kasutada. ja me saame võrrelda tööhõive andmeid muude andmetega, äh, muudest sektoritest näiteks äh, sellel graafikul te näete äh, vasakul SKT-d elaniku kohta ning äh, vasakul paremale siis on tegemist töö, töökohtadega kultuurivaldkonnas. nii et mõelge siis selle seose peale meie küll ei ole neid andmeid äh, siin eriti palju analüüsinud, aga ikkagi võib siin näha selget seost. nii et me ei räägi mitte siin inimeste arvust, vaid proportsionaalselt sellest, kui palju inimesi töötavad kultuurivaldkonnas ning kui suur on SKT elaniku kohta. nüüd Luksemburi võite jah kõrvale jätta, sest et äh, Luksemburis on siin SKT-ga täiesti eriline olukord, aga kui vaadata seda ülejäänud graafikut, siis saate aimu sellest, milline majanduslik väärtus on kultuurisektoril. proua esimees mainis elukvaliteeti ja heaolu ja meil on siin samuti graafik, näete jällegi siin vertikaalsel teljel subjektiivne elukvaliteet ja siis horisontaalsel teljel jällegi töökohad kultuurivaldkonnas, nii et jällegi võib väita, et siin on mingisugune seos äh, elukvaliteedi ja äh, töökohtade arvu vahel kultuurivaldkonnas ja see elukvaliteet on siis täiesti subjektiivselt äh, määratletud. jah, meie elukvaliteediga otseselt ei tegele Eurostatis, aga me ikkagi pakume selliseid andmeid ja meil on siis jah, igasugune, igasugu, igal juhul siis kohustus ja võib-olla ka rõõm neid analüüsida. nüüd järgmiselt edasi veel tööhõive kohta. siin on sinised täpid ja te näete siin iga riigi kohta, kui palju on ülikooliharidusega inimesi tervikuna. Euroopa Liit kõikide oma liikmesriikidega, siis te näete, on siin umbes kolmkümmend kaks protsenti töötavatest inimestest on ülikooli haridusega. nii et seda tähistab siis äh, sinine täpp. ja te näete, et kultuurisektoris on rohkem ülikooliharidusega inimesi kui muudes sektorites, nii et kultuurivaldkond mitte ei kujuta ainult kolme protsenti kõikidest töökohtadest, vaid lisaks sellele on tegemist ka kõrgkvalifikatsiooni nõudvate töökohtadega. nii palju siis tööhõivest ja me saame rääkida ka näiteks et-, ettevõtetest kultuurisektoris, nii et siin siis äh, rohkem majanduslikust seisukohast. Te näete, et rohkem kui viis protsenti lisandväärtusest äh, tuleb just nimelt kultuurisektorist viis protsenti jällegi võib-olla tundub teile väikse arvuna, aga tegelikult viis protsenti Euroopa Liidus kogu lisandväärtusest on ikkagi väga suur summa, te näete siin ka erinevusi riigiti ja teenuste sektoris siis, kui suur osa on kultuurivaldkonnas, siin on riigiti olukord väga erinev. nüüd lähme edasi ja vaatame seda, millised on need kultuurivaldkonna ettevõtted, kes seda lisandväärtust toodavad, toodavad kõigepealt eelkõige televisioon, raadio, lindistamine, muusika, samuti ajakirjad, arhitektuur, perioodilised väljaanded ja muud tegevused. nii et seda on samuti võimalik Eurostatis analüüsida. nüüd edasi, rahvusvaheline kaubandus, jällegi väga oluline valdkond, nimelt kuidas siis käib rahvusvaheline kaubandus kultuurikaupade osas. nii et siis on võimalik olemasolevaid andmeid analüüsides näha, kui suur osa on Euroopa Liidu väliselt kultuurikaupadel. nagu te näete, siis see import ja eksport siin kõiguvad aasta-aastalt, siin ei ole kuigi selgelt näha mingisugust ühte ja sama mustrit, aga vähemasti me näeme, milline on see maht, nii et me räägime siin ikkagi miljarditest eurodest. nii et kokku siis jah, tuhandetest miljoniteni ja siis edasi eksport-import juba miljardites millised kaubad need on, peamiselt äh, kultuuri või siis äh, kunstiteosed, ühtlasi raamatud ja igasugune antiik, kellega me kaupleme. järgmine oluline teema, ekspordime Ameerika Ühendriikidesse, Šveitsi, Hongkongi ja impordime Hiinast, Ameerika Ühendriikidest ja Šveitsist nüüd mida me siit Hiinast siis impordime, see võib-olla näeb veidi kummaline välja siin graafikul. eelkõige me räägime kaupadest, mis on seotud siin mängukonsoolidega, televisiooniga, videomängudega laiemalt, nii et äh, disain iseenesest ei ole võib-olla hiinlaste oma, aga need asjad on toodetud küll Hiinas. edasi, veel muud valdkonnad, kuidas või kui palju siis eurooplased osalevad kultuurielus? selle kohta on meil ka natukene andmeid olemas ja nendest teile ka veidi räägime. näiteks kui suur hulk elanikkonnast on viimase aasta jooksul lugenud rohkem kui kümme raamatut. sinine tulp on siin naiste kohta, äh, meeste kohta, vabandust, ja kollane naiste kohta, nii et härrad, suudame vast, vast ähm, siin veidi paremaid tulemusi näidata edasi, mis andmeid meil veel on, näiteks kui tihti käivad inimesed äh, teatris ja kinos, seda siis jällegi viimase kaheteistkümne kuu kohta. huvitav on vaadata seda, kui palju on neid, kes kunagi ei käi ei teatris ega kinos. see on siis äh, see kollane osa. ja te näete, et see võib ulatuda lausa seitsmekümne protsendini elanikkonnast osade riikide puhul. nüüd veel näiteid. vaatamisväärsuste külastamine ja hariduslikel eesmärkidel te näete, et mida kõrgemalt haritud inimesed on, seda rohkem nad ka selliseid kohti külastavad ja mida vähem haritud on inimesed, seda vähem tähtis see on, nii et kultuur on seotud ka haridustasemega ja mida rohkem me andmeid analüüsime, seda selgemaks see ka muutub. nii et oluline fakt, mida silmas pidada, kui kultuuripoliitikat välja töötada. nüüd edasi, info tehnoloogia kasutamise kohta kultuurivaldkonnas, selleks et toota kultuurivaldkonna sisu. oluline on käsitleda seda, mis toimub internetis, mis toimub kultuuri sisuga, mis toimub näiteks striiminguga, Netflix ja nii edasi, ja muud sarnased tegevused nüüd see ei üllata ilmselt kedagi, aga interneti kultuuri eesmärkidel kasutatakse järjest vähem, mida vanem inimene on ja see ei üllata kedagi. aga isegi kõige nooremate hulgas, vanuses kuusteist kuni kakskümmend neli aastat, siis eelkõige jah, tegele-, küll mängitakse internetis, aga kuus kuni kuuskümmend viis protsenti inimestest, kes on kuusteist kuni kakskümmend neli aastat vana, vanad, siis nad käivad ikkagi ka näiteks ajalehtede, ajakirjade internetilehekülgedel, nii et mitte ainult äh, meelelahutuse eesmärkidel, jah, võib-olla siis info saamine on ka meelelahutus, aga ühesõnaga igal juhul nad kasutavad internetti ikkagi ka selleks, et lugeda näiteks uudiseid. edasi järjest rohkem ostetakse asju just nimelt internetis, siin on meil võrdlus aastal kaks tuhat üheksa, kaks tuhat viisteist filmid, muusika, raamatud, ajalehed, ajakirjad ning eh, piletid sündmustele. tegemist ei ole veel peamise tegevusega internetis, kuid järjest rohkem siiski interneti vahendusel ostetakse. ja edasi nüüd vaatame, mida teevad majapidamised. kuidas nad tarbivad kultuuritooteid ja teenuseid, kui palju nad oma sissetulekust sellele kulutavad ja selle kohta on meil ka andmeid, te näete, et kui me võtame terve Euroopa Liidu, siis umbes kolm koma viis protsenti sissetulekust läheb kultuuriteenustele ja toodetele, jällegi kolm koma viis protsenti tundub olevat üsna vähe. aga siin peab silmas pidama seda et, et kuuskümmend protsenti sissetulekust läheb kolmele erivaldkonnale, toit, eluase ja transport ja siis see ülejäänud nelikümmend protsenti kulutatakse veidi vabamalt nii-öelda jällegi võrdlevalt umbes sama palju kulutatakse näiteks terviseteenustele ka kolm koma viis protsenti ja see kolm koma viis protsenti on umbes pool meelelahutusele minevatest kulutustest ja see on hoopis suurem summa kui näiteks see, mida kulutavad inimesed alkoholile, tubakale ja narkootikumitele. mida siis selle kolmekümne, kolme koma viie protsendiga ostetakse? eelkõige siis ähm, televisioon, raadio äh,, internet ja edasi ajalehed, perioodilised väljaanded, teatrisse käimine ja igasugune muu tegevus. edasi, hind, seda tasub ka analüüsida, nii et kultuuritoodete ja kaupade hind, siin graafikul te näete, kuidas on aja jooksul, ehk siis alates kahe tuhande viiendast aastast kultuuritoodete teenuste hind edasi arenenud, muutunud, te näete, et nii-öelda riistvara on läinud odavamaks, näiteks siis räägime arvutitest, aastal kaks tuhat neliteist näiteks televiisor ja arvuti on läinud oluliselt odavamaks ja ülejäänud, ülejäänu siis käib kaasas inflatsiooniga, erandiks on vaid see roheline joon, kus te näete ka, et hind on alanenud ja siin me räägime CD-dest ja DVD-dest. mina ei ole küll selle valdkonna spetsialist, aga ilmselt äh, tuleneb see sellest, et kasutatakse rohkem striimingut ja et on rohkem võimalust tasuta vaadata filme ja kuulata muusikat kokkuvõtteks ma näitan teile siin veel mõningaid andmeid ja andmevaldkondi, mida me siis praegu uurime, mille kohta andmeid kogume Eurostati erilisus seisneb selles, et ähm, me lähtume kvaliteedistandarditest, meil on ähm, informatsiooni väga erinevate riikide kohta, saame neid andmeid omavahel võrrelda. ja lisaks äh, on Eurostat äh, otseselt seotud ka teiste ähm, andmeallikatega. meil on siin Euroopa statistikasüsteem ja see on väga tähtis, äh, sellepärast et on võimalik andmeid omavahel võrrelda ja ma näitasin seda näiteks elukvaliteedi ja SKT äh, vahelise seose loomisel. nüüd on meil siin erinevad valdkonnad, vaatasime juba tööhõivet, ettevõtlust äh, ja äh, rahvusvahelist kaubandust ja nii edasi, need on siis mõned valdkonnad ja neid andmeid me saame regulaarselt erinevatest riikidest. ühtlasi Need andmed on pärit erinevatest Euroopa Liidu allikatest. see tähendab, et ei koguta andmeid eraldi kultuurivaldkonna kohta. lihtsalt võtame seda, mis meil olemas on, nii et osa andmeid äh, tuleb meile iga-aastaselt, osa üle viie aasta. siin on ka mõningaid äh, Äh, probleeme, äh, näiteks äh, teinekord võib juhtuda, et meie andmed ei ole piisavalt detailsed, võib juhtuda, et andmete klassifitseerimine ei ole piisavalt täpsed, täpne selleks, et täpselt peegeldada seda, mis kultuurivaldkonnas toimub, me loomulikult töötame selle kallal, et see klassifikatsioon toimuks võimalikult hästi ja edasi veel suur as-, väga oluline aspekt on nimelt, et kõik on järjest mitte materiaalsem, nii et kõik käib siin läbi interneti, tegemist ei ole millegi konkreetsega, käegakatsutavaga, mida mõõta. edasi. Teil on võimalik juba Eurostati internetileheküljel näha seda, et meie tegevus laieneb, meil on järjest rohkem erinevaid andmevaldkondi, varsti tuleme välja ka uute statistiliste analüüsidega. meil on plaanis edaspidi äh, laiendada veel erinevate andmeallikate kasutamist ja uurida olemasolevaid rohkem me soovime kultuurisektorit paremini katta statistika kogumisel. nii et siin on juba nii mõndagi käimas, kuid seda kõike on vaja veel edasi arendada. nüüd see klassifikatsiooni küsimus jah, on väga oluline, me käsitleme seda teemat ka rahvusvaheliselt. see tundub võib-olla esmapilgul lihtne, aga tegelikult on siin väga erinevaid omavahel konkureerivaid huvisid, mis olulist rolli mängivad rahvusvaheliselt, nii et raske on läbi suruda kuidagi seda, et ühe sektoriga peaks tegelema kuidagi täpsemalt kui teistega, sest et tegelikult tahavad ju kõik sektorid sama. nii et ähm, minu poolt kõik, suur aitäh tähelepanu eest. tänan. suur tänu siin äh, oli tõesti väga huvitav selgitus teie olulise töö kohta ja nüüd saab sõna saab sõna proua Montalto, ma nägin, et äh, juunis kaks tuhat kuusteist tuleb välja järgmine ülevaade. ma palun, et äh, te siis saadaksite ka kolleegidele laiali oma ettekande, sest et ma arvan, et sellest on palju abi ning samuti kõik need dokumendid muidugi, need te saate vabandan, et kõik neid kohe ei saa, sest meil ei olnud piisavalt koopiaid, aga pärast koosoleku lõppu saate. palun äh, professor Mortaldo siis, äh, kes räägib meil teostatavusest. jaa see muidugi läheb kokku selle raamistikuga, mille raames Eurostat juba töötab, palun. tere hommikut kõigile! see on minu jaoks väga suur ähm, au olla täna siin ja ma räägin siis erinevatest äh, tulemustest ja soovitustest, äh, mis tulid välja meie uuringust. ja see on äh, siis seotud kultuuristatistika andmete parandamisega Euroopa tasandil Euroopa valdkonnas. ja selle uuringu läbiviijaks on GEA, tegu on siis ähm, Brüsselis asuva konsultatsioonifirmaga ja nemad tegelevad eelkõige just kultuuri- ja loomesektoriga ja nagu te võib-olla teate, siis äh, me oleme äh, kaks aruannet koostanud komisjoni jaoks kahe tuhande kuuendal ja kahe tuhande üheksandal aastal, nimelt mis puudutab äh, kultuurimajandust Euroopas, see oli esimene kaardistamine, mis tehti Euroopa tasandil selle sektori kohta ja siis me uurisime ka kultuuri mõju ja kultuuri kui vahendit loomingu, loovuse ja innovatsiooni edendamiseks seda me siis äh, viisime läbi loo-, ähm, loomingulisuse aastal. ja tänu nendele uuringutele me saime ka tõsta teadlikkust äh, sellest, äh, miks, milline on selle sektori mõju Euroopa ühiskonnale ja majandusele. aga nagu siin alguses öelda, siis kõige olulisemaks teemaks on see, et kuidas mõõta seda mõju niisiis, äh, nagu proua Costa ütles, palju on juba ära tehtud äh, viimase kahekümne aasta jooksul Euroopa tasandil ja me alustasime tõesti üheksakümne viiendal aastal, siis kui võeti vastu esimene resolutsioon ähm, äh, kultuuristatistika ja majanduskasvu kohta ja loodi ka tehnika, tehniline töörühm, kus, mille eesmärgiks oli siis parandada statistiliste andmete kogumist selle sektori kohta ja praegu Eurostat viib läbi siis seda tööd, mida teile äsja selgitati ning selleks, et jätkata seda väga ambitsioonika eesmärgi saavutamist, mis puudutab siis kultuuriandmete kogumist, siis ähm, Euroopa Komisjon soovis siis selle teostatavuse uuringu läbi viia, mille eesmärgiks oli siis uurida andmete kogumise mehhanisme selleks, et luua pikas perspektiivis uued viisid andmete kogumiseks ja analüüsimiseks ja välja on siit teatud audiovisuaalsektor, sellepärast et ähm, vastav ähm, vaatluskeskus juba teeb väga kõrge kvaliteediga tööd selles sektoris nüüd see, nii uuringu ähm, käigus me töötasime välja ka äh, metodoloogia, kõigepealt me tegime tihedat koostööd Eurostatiga ja me saime juurdepääsu väga olulistele huvipakkuvatele dokumentidele, nii et me vaatasime siis kõigepealt läbi ametliku statistilised andmed Eurostatilt, vaatasime, mis on olemas, millised on lüngad, millega tuleb tegeleda ja ja selle töö lisandväärtuseks ongi see, et me kaardistasime Euroopa tasandil siis võimalikud alternatiivallikad Äh, mis võimaldaksid meil saada laiema arusaama mm, sektorist Euroopa tasandil ja siin me vaatasime läbi erinevad ähm, ähm, haldusregistrid, vaatasime läbi suurandmeid ähm, ja keskendusime eelkõige just äh, kultuurivaatluskeskustele. ja vaatasime siis, äh, millised on lüngad nii ametlikes statistikates kui ka siis alternatiivallikates ja töötasime välja vastavad soovitused ja rakendussoovitused, niisiis. Eurostat juba ütles, et ähm, terve rida ülesandeid, äh, väljakutseid on veel kultuuristatistikate ähm, sektoris, nimelt äh, mõningad äh, väljakutsed on seotud konkreetse sektoritega ja mõned hõlmavad tegelikult kõiki sektorid ja, ja puudutavad kõiki kultuurisektorid ma ei hakka küll kõikidesse detailidesse laskuma, aga paar sõna. nimelt rahvusvaheline klassifikatsioonisüsteem, ähm, NATSE ja ISCO äh, koodid, äh, mis on siis ähm, majandus, äh, majanduse hindamiseks ja tööhõive hindamiseks, et need ei saa päris kohandada ähm, sellepärast, et mõningad tegevused on sellised, mida ei ole võimalik isoleerida ja, ja kindlaks määrata kui kultuuritegevust. ja näiteks, mis puudutab videomänge, muusikat ja loometegevust, siis on ka selliseid sektoreid, mis on vähem kaetud Euroopa statistikate poolt, näiteks mis puudutab pärandeid, raamatukogusid, festivale loomulikult, sellepärast et see on selline äh, Ähm, erinevaid sektoreid hõlmav ähm, teema, aga ka käsitöö, disain, mood, sest mood on ka selline mitmedistsiplinaarne teema, sest see, see hõlmab nii disaini poole kui ka tootmispoole. ja ja selle, seda sektorit iseloomustab näiteks ka see, et siin on väga palju mikro- ja väikeettevõtteid, mida on statistiliselt väga keeruline hõlmata. ja siin tuleb arvestada ka nende, selle sektori arenguga digitaalkeskkonnas, et on detailseid andmeid, andmeid, mis on veel puudu aga äh, see on äh, seotud, see sektor on seotud kaubandusega, nagu me nägime, siis kaubanduse kohta kultuuritoodete mm, puhul on palju andmeid, aga samas, kui on tegu mittemateriaalsete ähm, toodetega, näiteks e-raamatutega, siis ähm, äh, siin andmeid on veel vähem. nüüd alternatiivallikate roll et siin on kolm põhiviisi, kuidas neid alternatiivallikaid saaksid täiendada olemasolevat infot, olemasolevat infot, mida pakuvad siis ametlikud allikad. kõigepealt nad saa-, me saame siis nende alusel koguda tõendeid sektori kohta, mis on vähem kaetud Euroopa ametliku statistikaga, näiteks mis puudutab siis pärandisektorit, see puudutab siis eelkõige just raamatukogusid ja siia alla käivad siis ka EGMOS ja PLIDA ma toon näiteid nende kohta hiljem ja me saame ka uusi sissevaateid ja on ähm, valdkondade kohta ja saame ka paremat sellist turuluure andmeid nii-öelda ähm, valdkondade kohta, mis jäävad väljapoole Euroopa ametlikku statistikat, näiteks kõik, mis toimub nii-öelda online äh, keskkonnas. ja see võimaldab ka parendada ametlikku statistikat äh, tänu sellele, et me uusi kaardistamismetoodikaid kasutame ja kasutame siin ka mm, suurandmeid. toon näite ka selle kohta. nüüd kõigepealt, mis puudutab pärandeid ja eelkõige just äh, muuseumid, EGMUS on siis äh, EGMUS on ähm, rühmitus, mis kogub äh, vastavaid andmeid muuseumite kohta. nii et siin on tegu inimestega, kes vabatahtlikult tegelevad selle mm, andmete kogumisega ja tegu on suhteliselt üksikasjalike andmetega muuseumite kohta Euroopas ja neid andmeid kogutakse suhteliselt ähm, ühtlustatult. Neil on olemas ka veebileht, kus on ähm, see info olemas, nii et äh, vabatahtlike äh, hulk ähm, on tegelikult ka oluliseks indikaatoriks, näitamaks, äh, kui palju inimesi tegelikult tegutseb veel kultuurisektoris lisaks tasustatud töötajatele ja siis me ka näeme, äh, millised on toetuste protsent äh, kogu sissetulekust näiteks. nii et me näeme, et muuseumite osa äh, avalikus rahastuses on äärmiselt oluline. nüüd, millised on need uued vaatevinklid, siin on ära toodud ka üks graafika. siin on siis tegu veebiotsinguga ähm, erinevate kunstivaldkondade kohta. ja jällegi tegu on sellise infoga, mida me ei leia ametlikust ähm, andmeallikast, vaid, aga see on oluline selleks, et me näeksime, milline on huvi kultuuri vastu Euroopa tasandil. ja me näeme ka, et äh, interneti ähm, kasutamise määr on tegelikult paranenud, see, kuidas see valdkond on internetti jõudnud, on paranenud. ja äh, seetõttu äh, tänu sellisele otsingule me saame paremat ja põhjalikumat infot kui ametlikest allikast. ja nüüd kolmandaks siis ametlike andmete äh, parendamine pikemas perspektiivis ja siin me oleme näiteks Ühendkuningriigist ähm, hea näite saanud, see on, tegu on uue kaardistamismeetodiga ja see seisneb siis selles, et kasutatakse nii ametlikke statistilisi andmeid kui ka veebiandmeid selleks, et kindlaks tuvastada erinevad ähm, ettevõtted, kelle veebilehed ähm, sisaldavad võtmesõnu, mis kirjeldavad siis nende äritegevust. see on selline web scraping ähm, tehnika. ja see näitab, et, äh, et tegelikult äh, videomängude äh, sektoris on palju rohkem ettevõtteid kui ametlikud andmenäitajad ja üheksakümmend protsenti nendest ettevõtetest on tõesti mikroettevõtted ja see näitab ka veebi kasutamise potentsiaali selleks, et et hõlmata ka need mikroettevõtted, kes muidu ei ole hõlmatud ähm, ametlikes andmetes. ja loomulikult äh, alternatiivsed ähm, andmeallikad ei ole mingiks võluraviks, äh, ravimiks, siin on ka erinevaid äh, puudusi. näiteks EGMUS nad küll üritavad katta andmeid kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta, aga aga kui me vaatame neid andmeid lähemalt, siis tegelikult on seal lünki aastate lõikes erinevate liikmesriikide osas. ja loomulikult on seal ka mõningaid kvaliteedi puudujääke ja nii edasi, sellepärast et nad ei lähtu kõik ühesugustest standarditest, mis on olulised näiteks ametlike statistiliste andmete tootmiseks aga vaatamata äh, nüüd seoses sellega, et äh, nii ametlike kui ka alternatiivsete allikate puhul on puudujääke, siis äh, see on oluline ka selleks, et, et et me saaksime mõlemaid andmeallikaid üksteist täiendavalt kasutada selleks, et kultuurisektorit hõlmata. ja me oleme siis ka mõningad juhtnöörid välja töötanud, nagu te teate, siis andmete kogumine on vägagi kulukas tegevus ja meie üritasime välja pakkuda teostatavaid soovitusi ja tegevusi, arvestades siis praeguseid finantspiiranguid. ja me lähtusime olemasolevast tööst ja sellest tööst, mida teeb Eurostat ja mida varem ka Esnet tegi. see on küll üks teine töörühm ja me üritasime tegeleda lünkadega selliselt, et me mobiliseerisime kõik olemasolevad allikad ja me tõime siis välja äh, sellised lahendused, mida saab kasutada mm, nii lühikeses kui ka pikemas perspektiiviks, siis niisugused ambitsioonikamad äh, soovitused. ja siin on kõige olulisemad äh, soovitused, mis tulid välja meie uuringused. niisiis. kõigepealt me teeme ettepaneku, et, et koguda andmeid sobival viisil, lähtuda siin poliitika prioriteetidest. näiteks kultuuri mitmekesisuse edendamise, edendamine ja kultuuris osalemise edendamine. oluline on siin loomulikult ka statistilisi klassifikatsioone kaasajastada, selleks et kaasajastada statistilisi eh, klassifikatsioone andmete kogumiseks Äh, samuti äh, tuleb keskenduda sektoritele, näiteks äh, mis puudutab siin moodi, disaini ja tuleb siis vaadata, millised on uued digitaalsed trendid ja nüüd see, mis tehti ära Ühendkuningriigis, oli siis suurandmete lähenemine, et kasutada suurandmeid selleks, et saada parem ülevaade uuest, uue majandussektori väärtusest niisiis, tuleb tagada see, et Eurostati mm, tööprogramm kultuuri- ja loomesektori statistika osas jätkuks ka peale aastat kaks tuhat kaheksateist. ja, ja nüüd mm, natukene vähem ambitsioonikas ettepanek, et me oleme teinud ettepaneku Euroopa Liidu institutsioonidele, et nad kasutaks ka alternatiivseid andmeallikaid mm, ja virtuaalseid platvorme eh, selleks, et luua selline ühine pilt ähm, kultuuriloomesektorist Euroopas ja me oleme ettepaneku ähm, luua ka äh, loova mm, juhtimise nõukogu, mis oleks siis üheks äh, stiimuliks ähm, sektorile äh, ja lisaks siis veel ähm, Euroopa Liidu ähm, kultuuri- ja loomesektori vaatluskeskus oleks ka kaasatud ja et nad tegeleksid siis ka nende alternatiivsete andmetega. nii palju siis minu poolt. suur tänu teile tähelepanu eest! Grazie! suur aitäh! jah, minu jaoks oleks tegemist tõesti ambitsioonika stsenaariumiga, aga ma näen, et teil on ka muid ambitsioone poliitika vahendamises. aga tõesti, see oli väga hea ülevaade ja tänan teid eh, siin tänaste sõnavõttude eest eh, niivõrd strateegilisel eh, ajahetkel, sellepärast et meid ootab ees terve rida olulisi asju ja mai kaks tuhat seitseteist kuulub nende hulka, Galibatška raport ja muu aga igal juhul äh, haridus ja kultuur peavad omama suuremat osatähtsust äh, meie töökavades. programmide elluviimisel kindlasti on vaja kontrollida ka seda, kui tõhusad on uued lähenemised, aga teie töö alusel äh, kindlasti selgub vägagi palju uut ja huvitavat. ja muuhulgas koostame raporti siin ka loovtööstuse, kultuuritööstuse kohta ning kindlasti arvestame selle raames ka teie tööga. väga huvitavad on need uued mudelid ning see tegelikult on laiendatud ka kogu spektrit. aga mul oleks kaks küsimust doktor Meerselt. kuivõrd äh, usaldusväärsed ja võrreldavad need andmed on, kuidas oleks võimalik tagada seda, teiseks Äh, tahaksin äh, täpsemalt teada teada ka selle kohta, kuidas nende näitajate abil on võimalik hinnata ka üldist heaolu, aga ma ei taha ise liigselt äh, venitada aruteluga ja annan sõna kolleeg Strojevskile. aitäh. ma näen, et statistiliste andmete kogumine on jätkunud äh, aastast kaks tuhat seitse alates, aga ma näen, et see olukord ei ole väga rahuldav, sest ma näen, et on ka metodoloogilisi probleeme ja ma näen, et aga oli ka keeruline juurdepääsu saada andmetele. Äh, kaks tuhat üksteist oli Poola eesistujariik ja mina tegin kõik selleks, et et parandada kõiki neid elemente, mis on seotud Euroopa tasandil statistiliste andmete kogumisega. see, millega teie olete hakkama saanud, on tõesti fantastiline me oleme suutnud väga paljudest takistustest üle saada, eriti mis puudutab siis metoodikat. ja ma tean, et endiselt, endiselt ähm, on meil puudujääke veel nende andmete ähm, aktuaalsuse osas. praegu on kaetud siis aastad kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist ja väga harva me näeme andmeid ka aastate kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist kohta ja ma tean, et on lünkasid ka mõningate liikmesriikide kohta, sellepärast et need liikmesriigid ei, lihtsalt ei vasta või ei vasta selliselt, nagu neilt on oodatud, nii et, et oleks siiski oluline, et nad vastavalt konkreetsele metoodikale andmeid edastaksid ja ma tean, kui keeruline neid andmeid on klassifitseerida, näiteks mõningates riikides nagu Saksamaa on olukord selline, et et mõningaid äh, saateid klassifitseeritakse pedagoogilise äh, saatena, näiteks, ähm, näiteks köögi- ja toidusaated. võib-olla sellepärast, et äh, saksa köök ei ole väga kuulus. peale selle me ka näeme, et et kulud näiteks pliiatsite kohta defineeritakse kui kultuurikulutus nii et äh, siin on väga suuri probleeme veel klassifitseerimisega, näiteks mis puudutab moodi, videomänge või ka kõike, mis puudutab ka kõike varustust, videomängude varustust. seda klassifitseerida on keeruline, aga see, mida ma nüüd nägin, ähm, see oli tõesti vaimustav, ma nägin, et väga palju edusamme on saavutatud lühikese aja jooksul ja see-eest ma sooviksin teid kogu südamest tänada. nüüd, kuidas me saame need lünkasid täita? kui vaatame aastat kaks tuhat kuusteist, siis eh, millised lüngad on kõige keerulisemad eh, täita? ja mis oleks siis, eh, kui meil oleks viieaastane periood üheaastase perioodi asemel? ja millised riigid on need, kes kõige vähem andmeid edastavad kultuuristatistika kohta? proua Kosta ma sooviksin teile meenutada, et ma endiselt veel soovin eriaruande koostada, mis puudutab äh, siis kultuuris osalemist ja vastavaid äh, kulusid, et äh, mõndades liikmesriikides on ähm, rohkem keskendutud just äh, lastele ja vähem kindlustatule, aga teised liikmesriigid on teisel seisukohal. siinkohal on Eurostati andmed väga olulised. jah, aitäh, nõustun suuresti äh, sinupoolse analüüsiga. nüüd palun härra Moorukana. jah, aitäh. aitäh. aitäh selle eest äh, ja ka minupoolne tunnustus, sellepärast et need edusammud aitavad meil paremini teha ka poliitilisi valikuid leian, et kultuurivaldkonnas on vaja selgust ning äh, seda mainisite ka kogu oma kõnes. Te rääkisite äh, siin väga palju ka äh, väga olulistest aspektidest, muuhulgas töökohtadest kultuurivaldkonnas, seda võttes arvesse ka praegu aset leidvat tööd ka meie komisjonis ja kus me üritame Äh, vaadata, kuidas kõige paremini äh, ära kasutada mm, hariduse võimalusi, me näeme, et me peame edasi veel töötama selles valdkonnas. ka majandusvaldkond on meie jaoks äärmiselt suure tähtsusega, kui me rääkisime kultuuriküsimustest, siis põhimõtteliselt arvatakse tihti, et tegemist on mõneti üleliigse või ebavajaliku valdkonnaga majandusküsimustel, tegelikult hoopis on asjad vastupidi. täna hommikul me ka nägime väga hästi, et äh, kultuuriküsimused aitavad majandust edasi viia, ma arvan, et seda jagavad, seda mõtet jagavad kõik siin. ja ka rahvusvaheline mõõde Ehm, peab rohkem tähelepanu saama, me teame väga hästi, et me räägime siin miljarditest eurotest, eh, mis ringlevad maailma tasandil. aga ma tahtsin sõna võtta ka sellepärast, et ma leidsin, et me peaksime veel edasi töötama selle nimel, et Euroopa kodanikud osaleksid rohkem kultuurivaldkonnas, kultuuritöös üldiselt. ja kui ma õigesti aru sain, siis te rääkisite Te rääkisite internetist, interneti leving kust me üritame ennast teavitada interneti alusel ja nii edasi. uued põlvkonnad äh, ju niimoodi just toimivadki. aga meie peaksime omalt poolt abitama eelkõige äh, VKE-sid kultuurivaldkonnas, see on ikka mikroettevõtteid väga oluline on arvestada ka nendega, sellepärast et vastasel juhul äh, mitmeaastased rahastuskavad muidugi mõista äh, tegelikult jäävad sisu tühjaks. kuussada ettevõtet suutsite te nende uute mudelite alusel välja selgitada ja see on tõesti äärmiselt huvipakkuv Äh, metoodikat tuleb äh, kindlasti veel äh, täpsustada ja ma arvan, et me peaksime kasutama selliseid uuemaid lähenemisviise ning vaatama kaugele olemasolevatest traditsioonilistest meetoditest. suur aitäh ja palun kolleeg Lipatška. suur tänu. ka mina sooviksin tänada selle väga huvitava ettekande eest. nüüd, ähm, mis minu jaoks on äärmiselt oluline tuleviku jaoks, on äh, vastus küsimusele, et ähm, mil määral interneti kasutamine osalemist äh, nii-öelda materiaalses äh, kultuuris ähm, selgitab, parandab. nii et ma sooviks, et me lihtsalt ähm, rahulduksime sellega, et me näeme mm, mitu äh, maali muuseum on ostnud. me peame siin edasi liikuma ja ma arvan, et me oleme tegelikult juba väga kaugele jõudnud. ja veel üks kaalutlus, mida ma sooviksin teiega jagada nii et eh, mul tekkis üks küsimus teid kuulates. kui oluline on see, et eh, hariduses, hariduse valdkonnas ei unustataks ka kultuuri, sellepärast et eh, vastupidisel juhul me tegeleme küll inimestega, kes küll igal pool on andmeid tootnud, aga kultuuriüritustel ei osale suur aitäh selle sõnavõtu eest. kas on veel sõnavõtjaid, tundub, et mitte. aga tahaksin ise kasutada juhust, ütelda, et meie oleme muidugi ka avanud dialoogi neis küsimustes. annan teile ka sõna selleks, et te saaksite vastata ja lisada veel mõningaid mõtteid enda poolt. usun aga, et nagu ka Euroopa Kreatiiva raames, me peaksime kõigepealt teostatavusuuringu läbi viima ja siis vaatate ka koos komisjoniga, kuidas soovitakse edasi eh, liikuda ja millised eh, on siis uued võimalused, kuidas eh, toimida nende näitajate alusel, mis on kasutusele võetud. palun. kes soovib esimesena? doktor Merci ja siis proua Montalto ja teised. Thank you, thank you for aitäh, aitäh nende kiidusõnade eest. see on äh, tõesti väga tore. tegelikult äh, nii väga selliseid tehnilisi küsimusi ei olnudki vastamiseks, vaid paar punkti. liikmesriikide osalemine äh, andmete kogumises ei ole mingi variant, vaid see on, see ei ole vabatahtlik, see on kohustuslik selle kohta on olemas vastavad määrused, mis kohustavad liikmesriike ähm, edastama komisjonile Eurostatile andmed ja need andmed, mida me teile näitasime, ongi osa sellest kohustuslikust andmekogumisest, nii et neid andmeid liikmesriik peab koguma. ja me soovime tagada nende andmete kvaliteedi koos meie kolleegidega liikmesriikides ja me üritame siis ka eksante tegevust teha selleks, et äh, selliseid probleeme ennetada et ähm, kuidagi teisit, teistmoodi on äh, tooted äh, klassifitseeritud liikmesriigiti, nii et meil on ka selline ennetav äh, metodoloogiline töö ära tehtud. et andmeid kogutakse ikkagi mm, selliselt, et nad oleksid ka võrreldavad. nii et see oli üks selgituspunkt selle kohta, kuidas Eurostat töötab nüüd, mis puudutab äh, kultuuris osalemist ja interneti ähm, dematerialiseerimist, et me ei saa eirata interneti reaalsust, sest see vahendab kultuurielemente, siin mitte ainult ei osteta, vaid ka vahendatakse sisu. ja siin me peame paremat tööd tegema Magda? Yes, just to sooviksin tänada teid ähm, selle positiivse tagasiside eest. Äh, kaks punkti, mida ma sooviksin veel käsitleda, sest äh, need on olulised. kõigepealt, mis puudutab siis neid äh, soovitusi et äh, siin tuleks vaadata, millised prioriteedid on andmete kogumisel, see on loomulikult äh, ambitsioonikas, sellepärast et välja, see on suur väljakutse, sellepärast et äh, need võivad ka muutuda, poliitilised prioriteedid, sellel on oma mõjud kuludele. ja nüüd tulles Miss Morgano sõnavõtu juurde et alternatiivsed äh, andmeallikatel ei ole samasugused, äh, samasugune kvaliteet ja usaldusväärsus kui Eurostati omadel, aga sellegipoolest me ei tohiks karta uusi metoodikaid, eriti mis puudutab näiteks suurandmete kasutamist ja sellepärast, et tänu sellele me saame vägagi palju õppida sektori kohta, selle kohta, millised need arengud seal on ja me näeme ka, et arengus, et need arengud äh, näitavad näiteks uusi ettevõtlusviise ja samuti ka osalemist kultuuris. aitäh, aitäh ka tähelepanu eest. et see on tõesti meie prioriteediks, meil on väga hea meel, et see on prioriteediks ka teile. suurandmed äh, saab kasutada ka mm, poliitika jaoks, seda me ka teeme kui me räägime sellest, et äh, kultuur on kaasaegse majanduse keskmes, äh, siis nüüd meil on olemas ka tõendid selle Eh, tõendamiseks, meil on olemas tõendid ja andmed kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis, kui me ütleme, et, et kultuur peab olema ka digitaalühise turu eh, keskmes, siis see on äärmiselt tähtis, näiteks mis puudutab autoriõigusi ja nii edasi ja nüüd me saame ka tõendada seda, sest et meil on vastavad tõendid olemas ja mis puudutab kultuuri osalemist, siis eh, meil on tõendeid ka selle kohta, need tõendeid, mis on iseenesestmõistetavad, aga, aga kui kui laialt see on hõlmatud, see on oluline nii sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks kui ka kultuuri jaoks, me ei tohi, sooviks ju kedagi välja jätta. nüüd interneti kohta. meie kolleegid selgitasid, kui keeruline on saada täpseid andmeid ähm, kaubandusteenuste kohta, teenuste kaubanduse kohta sellepärast, et kui tegu on ka näiteks striiminguga, siis tegu on teenusega ja seda on rahvusvahelisel tasandil väga keeruline katta näiteks meil on olemas ka ähm, tõendeid selle kohta, et mida rohkem e-raamatuid müüakse, seda, äh, see tähendab, et vähem ähm, päris raamatuid müüakse. nüüd, mis puudutab muuseumeid, siis äh, me teame, et äh, muuseumid on selle digitaal arengu kaasa teinud, nad ähm, ka avaldavad palju rohkem oma ähm, teoseid ja nii edasi, aga aga samas ähm, me näeme, et ähm, publik ei ole sellega kaasa läinud. nii et me peame siis ka mm, sellega tegelema. ja see ongi see koht, kus saab kasutada ka alternatiivseid allikaid. näiteks just ähm, selle põhjal, mida me oleme muuseumite puhul näinud. nüüd, mis puudutab poliitikaid, äh, mida me saame teha nende alternatiivsete allikatega? kõigepealt ma sooviksin öelda, et nad on tõesti alternatiivsed allikad, sellepärast et äh, meie äh, töö keskmesse peab ikkagi jääma Eurostat, sellepärast et äh, meil on oluline kaasata kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki. see oli nüüd ääremärkusena. ja see protsess võimaldab ka liikmesriikidel kohandada, parendada oma andmeid ja seda parendab andmeid ka Euroopa Liidu tasandil. ja see on endiselt veel allahinnatud, ma ei ole, ma ei ole statistik, ma olen statistiliste andmete tarbija, aga ma ikka endiselt näen, et need on alahinnatud, sellepärast mitte kõik liikmesriigid ei kogu andmeid sama täpsusastmega, nii et andmed tuleb kindlasti eh, parandada. nii et koostöö Eurostatiga on äärmiselt oluline nüüd eh, see mm, vaatluskeskus, eh, see vaatluskeskuse mõte, mm, et see on võib-olla natukene liiga ambitsioonikas, arvestades praegust raamistikku, mm, sellepärast et vaatluskeskuse rajamine on väga-väga kallis ja see raha peab tulema Loov Euroopa rahastust ja Loov Euroopa võib olla küll suur programm, aga tegelikult ta ei ole ta, äh, seal on erinevaid funktsioone ja kõige olulisemaks jääb ikkagi äh, koostöö projektide, äh, projektid, samuti kultuuri erinevate sektorite vaheline koostöö. nii et see on pigem selline tulevikuperspektiiv. nüüd teiste stsenaariumi puhul on, teise soovituse puhul on huvitav stsenaarium, et loomulikult me soovime rohkem ühendust võtta ka ettevõtjatega selleks, et andmeid koguda. ja võib-olla me peaksime alustama nende sektoritega, kus meil on väga vähe infot. et ma ei tea, kas see on väga produktiivne. nii et ideaalses maailmas on see väga tore, et saab alt üles äh, töötada ja äh, alustada nõrgematest, teha, muuta nad tugevamaks, aga ma ei tea, kas see on kõige parem ähm, soovitus me,. meie leiame, et oleks vaja alustada nendest sektoritest, kus olukord on juba parem. üheks selleks võib olla näiteks muusikasektor, sellepärast et äh, selle kohta meil on juba andmeid ja seetõttu on lihtsam edasi liikuda ja, ja näidata, et see, mida me teeme, on tõesti ka väärtuslik aga kui me alustame tõesti väga nõrgast sektorist, siis kolme aasta pärast me oleme saavutanud väga vähe ja need inimesed, kes äh, otsustavad järgmise programmi rahade üle, küsivad meie käest, et miks te soovite sellega jätkata, nii et äh, mina sooviksin pigem jätkata tugevama sektoriga, näiteks nagu muusikasektoriga esimese sammuna. aga selle jaoks äh, me peame seda asja loomulikult veel arutama ja meil on väga hea meel teha seda koostöös Euroopa Parlamendiga näiteks mingi katseprojekti raames, kui te seda soovite. aitäh! Thank you eh,. questa è un hipotesi. aitäh, jah, see on huvitav hüpotees eh, ja väga põnev mõte. oluline on äh, muidugi see, et ei jääks muljet, et me kuidagi allahindaksin, alahindaksime mõnda valdkonda, aga väga huvitavad äh, moodulid. proua Trüppel. jah, ma tahaksin tulla härra Zampieri selgituste juurde tagasi, sellepärast et te ütlesite, et tunnete head meelt selle üle, et teil on nüüd võimalus näidata, kuivõrd oluline on kultuuritööstuse mõju Euroopa tasandil ja liikmesriikide tasandil. tahaksin teada, mis on nüüd selle tagajärg, et te teate seda ja suudate seda näidata ja kuidas see võiks mõjutada näiteks komisjoni nii digitaalse ühisturu osas kui ka välissuhetes äh, naabruspoliitikas kas te olete juba täheldanud mingisugust äh, mõtete liikuma hakkamist või mis nüüd hakkab saama? väga oluline küsimus, palun. jah, ma ei tahaks liigselt optimistlik olla, aga ma usun, et digitaalse ühisturu äh, praegune suundumus ei tohiks mingil juhul äh, murettekitav olla kultuuri jaoks me oleme osalenud algusest peale kõikides, me oleme olemas olnud algusest peale kõikides aruteludes ja ma usun, et tulemused peaksid olema päris head ja see puudutab kogu paketti. ja muuhulgas ka seda, millist tähelepanu pööratakse internetiplatvormidele. ja kui te tahate loovsektorite mõju suurendada, siis mõju on olemas juba, nüüd äh, peaks ka tulu sellest hakkama tõusma. ma ei tea, kas te mõistate, mis ma äh, ütlen, ilma et seda liigselt selgitaksin, aga ma arvan, et olukord päris hea. vahearuanne, jah, aga me oleme hakanud ka kasutame öö, äh, oma vahendeid äh, partneritega suheldes, Tuneesia on heaks näiteks siin ja tema võiks olla järgmine riik, kes liituks Creative Europe'iga. nii et meil on nüüd võimalus aidata partnerriikide äh, suutlikkuse parandamist ning nemad võivad siis vastutasuks meie kultuuriruumiga liituda. Te teate, et väliste teenistus ka töötab selle uue lähenemisega ja ka siin liigume edasi, nii et asjad lähevad päris hästi. küsiti samuti kaubanduse kohta. asi ei ole niivõrd kaubanduskokkulepetes, see ei ole see, mida me tahame teha, meil on olemas omad positsioonid äh, kaubavahetuse osas, aga tegelikult me võime siin mõlemad võita, siin me räägime ikkagi vahetusest ja toetamisest, mitte WTO äh, positsioonide muutmisest. jah, tegemist on positiivsete äh, arengutega. et see, mida me teeme kultuuri- ja loovtööstuse vallas, nagu ka proua Kosta ütles, see on väga oluline. ja Eurostati töö ei ole ka olnud kuidagi eraldiseisvalt käsitletud, ka äh, peadirektoraatide töö on kaasatud, äh, nii et äh, see on üle, komisjoni ülene liikumine ja on põhjust olla optimistlik ja ambitsioonikas. loodame ka meie, et kõik läheb hästi Need argumendid ja tõendid, nagu te ütlesite, näitavad ka tegelikult, eh, eh, mida tähendab kultuuritoodete impordi-ekspordiga ja need näitajad just nimelt, eh, mis aitavad hinnata kõrgharidust kui osalust kultuuris see on siis selleks seoseks, mis seob kultuurivaldkonna ja tööhõive ja SKT, nii et kõik need näitajad näitavad seda, kuidas on võimalik paremini väärtustada ja hinnata kultuuri ning selle koguga ka Trüppeli küsimusega. Te rääkisite ka digitaalse ühisturu strateegiast, ausalt öeldes alguses ka selles osas, mis puudutas intellektuaalomandit, äh, seda seoses siis digitaalse ühisturuga. algselt neid küsimusi ei olnud piisavalt kaetud, aga me ootame nüüd äh, vägagi ambitsioonikat äh, kultuuridiplomaatia alast ettepanekut, sellega on seotud kolm volinikku ka ju komisjoni asepresident ning growth kasv, siis ähm, maagiline sõna ähm, kätkeb endas väga paljud innovatsiooni, äh, kvaliteetseid töökohti, haridust, äh, kultuuri väärtustamist, sotsiaalset kaasatust, nii et me näeme, et kõik need valdkonnad on nüüd saamas äh, läbivamat tähelepanu kogu komisjonis. ma tänan teid sellepärast, et teie töö äh, on tõesti väga huvitav, teie ettekanded samuti ning äh, tänu oma tööle annate te rohkem võimalusi näitamaks, et kultuurimõõde Euroopa poliitikas on vägagi paljulubav ja see on ka tsükliline, sellepärast et kriisi ajal me näeme, et eh, nägime, kuidas eh, näitajad eh, toimisid, millised muutused olid ma usun, et võime vägagi rahul olla selle kohtumisega, muidugi mõista saate ka kõik dokumendid, kui te veel neid saanud ei ole. ja jätkame teie töö jälgimisega ja kindlasti toetame teie tahet edasi liikuda statistika vallas. tänan Eurostatit kogu tehtud töö eest, tean, et on teatud raskusi. ka vahendite osas, kuigi jah, muidugi mõistab, komisjon peab olema siin äh, koherentne tuleb muidugi mõista ka seda, kuhu siis uued kultuuritooted lähevad, kuidas neid tarbitakse, suur aitäh selle paneeli eest. Äh, ma tean, et järgmine kõneleja, härra Dominioni on juba kohale jõudnud. aga siiski teeme paariminutilise pausi, tervitamaks teda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 nüüd ootab meid ees väga huvitav arvamuste vahetus Stefano Dominioniga, kes on Euroopa Nõukogu kultuuriteede Euroopa Instituudi direktor Luksemburgis. vabandust, vabandust, me ootame, et te saaksite meile tähelepanu pöörata. kas nüüd oleks võimalik alustada? hästi siis niisiis, alustuseks annaksin sõna doktor Dominionile, kes on siis Euroopa Nõukogu kultuuritööde Euroopa Instituudi direktor Luksemburgis. ja nagu te teate, järgmine aasta saab täis kolmkümmend aastat sellest programmist, nii et äh, tegemist on äh, tähistamisega, praegu meil kolmkümmend kolm kultuuriteed Euroopas, nagu te teate, see programm sai alguse Euroopa Nõukogus äh, ja siin tehakse palju ka olulist koostööd kas valitsustega eh, ja ka palju partnerlusi on ning on ka osalisi laiendatud kokkuleppeid alates kahe tuhande kümnendast aastast ja te teate, et Euroopa Komisjoni eh, ka on need lisatud ka Euroopa Kreatiiva raames, see tegemist on huvitava kultuuripoliitika osaga vastastikune tundmine, kultuuride vaheline dialoog ning suutlikkus piiridest kaugemale näha, see on peaaegu provotseeriv avaldus küll praeguses Euroopas, aga seeläbi me saame toetada erinevaid kultuuripoliitikaid, mis mõtestavad kuuluvust ning äh, kogukondade olemust. Luksemburgi instituudil on väga oluline ülesanne Äh, aktualiseerida siis kultuuriteede programmi ning äh, väärtustada neid programme. Nad kontrollivad nende programmide äh, suutlikkust olla tegelikeks väärtustajateks ja haridusvektoriteks. sellepärast, et tuleb ka näidata, et tegemist on väärtustamiseni ja investeeringutega seega meie jaoks äh, pakub kindlasti suurt huvi teid kuulata, täname teid selle eest, et te täna siia tulite, saate sõna nüüd umbes viieteistkümneks minutiks ning seejärel saavad kolleegid äh, kultuurikomisjonist teile ka küsimusi esitada, palun, härra Dominioni. lugupeetud äh, esimees Kosta, suur aitäh kutse eest, et tõesti Euroopa Nõukogu jaoks on tegemist suure auga siin täna viibida Silvia Kosta on olnud meie heaks sõbraks juba mitu aastat ning äh, ta tunneb suurt huvi ka kultuuriteede meie programmi vastu. nii et äh, suur aitäh kutse eest äh, siia tulla täna. kultuuriteed on suuralgatuseks Euroopa Nõukogus, tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel tehti nendega algust tegemist on programmiga, mida on välja töötatud juba aastaid ja meil on päris palju teadmisi selles valdkonnas, seega suurima heameelega tutvustan teile seda programmi täna. kultuuriteed, nagu proua Kosta ütles, on äh, tegelikult äh, riikidevahelised võrgud ja ühendused mis kajastavad Euroopa pärandiprojekte ja sinna on kaasatud mitmed riigid, tegemist ei ole riiklike programmide, vaid riikideüleste programmidega. Euro-, neil on seega oluline Euroopa mõõde ja ne, selle raames tuuakse kokku ajaloopärandi, arhitekti, arhitektuuri, muusika, kunsti raames kokku Euroopa riigid, nii et siin on väga tugev kultuurikomponent olemas. Te näete, siin slaidil on ära toodud ka mõningad võtmesõnad, mis kirjeldavad kultuuriteede olemust. see tähendab pärandit, keskkonda, maastikku, usku, kunsti, usupärandit, vaimset pärandit Need on ühised teemad, mis toovad inimesi kokku. seega tegemist on äh, riikideülese programmiga. ja see äh, heidab valgust meile ühisele ajaloole ning ühisele pärandile. Euroopa Nõukogu on selle projekti eestvedajaks, sellepärast et äh, meie edendame siis neid poliitikaid ja väärtusi, mis programmi taga on, nagu te teate. Äh, need väärtused on välja toodud ka meie põhikirjas ja me lähtume mandaadist, mille kohaselt tuleb edendada inimõigusi, demokraatiat, õigusriiki, kultuurilist koostööd. Need on peamised äh, tunnusjooned siis kogu sellele üritusele. mõningad aastad tagasi Euroopa Nõukogu otsustas luua riikide tuumiku, mis, kes tunnevad suuremat huvi selle programmi vastu see on muidugi avatud kõikidele liikmesriikidele, iga aasta liituvad selle osalise kokkuleppega uued riigid ning selle raames me defineerime ümber kultuuriteede programmi tegevused ning eh, selle raames me ka anname välja nii-öelda sertifikaate. ja see leiab aset siis regulaarselt, selline sertifikaatide väljaandmise programm on ka tegelikult osaliselt siis kogu meie tegevuse üheks äh, tulemuseks kultuuritööde äh, programm põhineb ka teatud äh, õiguslikel alustel, kuna te, ma olen parlamendi ees ja te tegelete ka seadusloomega, siis tahaksin viidata kolmele peamisele konventsioonile, äh, mille põhjal me tegutseme. kultuurikonventsioon, mis on vanim konventsioon kultuurivaldkonnas tuhande üheksasaja viiekümnendatest aastatest, maastikukonventsioon ning kultuuri ning ühiskondade kultuuripärandi konventsioon. Need kolm konventsiooni on väga olulised sellepärast, et nad määravad ära kogu programmi suundumise. siin on tegemist kultuuri eh, toetamisega, kuid samuti pärandi säilitamise ja edendamisega ning samuti keskkonna ja mm, meid ümbritseva säilitamisega see programm peab olema kodanike, ühiskonna huvides, see on ka põhjuseks, miks kultuuritööd on niivõrd olulised, nagu ma ka mõne hetke pärast selgitan. me tegutseme rohujuure tasandil, tegemist ei ole projektiga, mida juhiks Euroopa Nõukogu, vaid iga kultuuritee tegutseb ise oma võrgustiku alusel. metoodika selgituseks lühidalt siis ma üritan teile, siin te näete äh, meie Luksemburgi instituudi diagrammi. see instituut on meie see tehniline kese, äh, mis meil on olemas ka tänu Luksemburgile ja me hindame siis neid kultuuriteid, vaatame nende tegevust, nõustame neid, pakume koolitust ja valmistame need ette ka hindamiseks iga aasta siis teatud arv kultuuriteid leiavad äh, hindamist juhatuse poolt, kes siis peab äh, hindama sertifikaadi väljastama või siis ka hoiatusi väljastama vastavalt meie kriteeriumitele. meil on teatud sertifitseerimistsükkel. Te näete siis konkreetsemalt juba, milles äh, kultuurid seisnevad ja see sertifitseerimistsükkel põhineb meie resolutsioonil ja sertifikeerimistsükli raames, siis kõigepealt äh, on meil olemas kandidaadi staatus ehk siis see näitab siis seda, et kultuuritöö ise tunneb huvi ja on esitanud oma taotluse. Äh, taotluse vaatab läbi Euroopa Nõukogu koostöös instituudiga. seejärel äh, taotlust hindavad eksp-, hindab ekspertide komitee, mis tuleb kokku regulaarselt ning soovitab juhatusele, kas uus kultuuritee on sertifikaadi väljastamiseks valmis. ja seejärel leiab aset siis äh, heakskiitmine nõukogu poolt. kandidaat peab täitma teatud tingimused, et äh, ta selle sertifikaadi saaks mõned neist kriteeriumitest on ka siin ära toodud ekraanil Euroopa väärtused on väga oluliseks osaks. teema peab äh, Euroopaga olema seotud, see võib olla kultuuriline, ajalooline, põhinema ühisel jagatud äh, pärandil, kunstiline või muu. kriteeriumid on seotud samuti teadustöö ja arendustegevusega ehk siis tuleb teha koostööd teadus- ja arendustegevuse raames, enamasti läbi äh, teaduskomitee siis, mis tegeleb akadeemilisel tasemel teadustööga. aga kultuuriteel peab olema ka haridusmõõde noorte eurooplaste jaoks, näiteks koolides peab tegutsetama õpilasvahetusi organiseerima ja nii edasi samuti kultuuri ja kunsti äh, sündmuste korraldamine, ehk siis tuleb korraldada erinevaid sündmusi aasta vältel ja see näitab siis, et see kultuuritöö on elus ja tegutseb. samuti kultuuriturism tuleb, peab olema kaasatud, jätkusuutlik äh, kultuuri areng. turismi aspekt on ära toodud siis ja ka majanduslik aspekt peab olema kätketud kultuuritee tegevusse. kultuuriteed peavad olema seotud ka kohaliku keskkonnaga, VKE-dega, olemasoleva majandustegevusega. ja nad peavad olema põimunud siis kohalikku elutegevusse. väga oluline on ka õiguslik staatus peab, äh, enamasti on kultuuriteed koondunud kas liitu või föderatsiooni, riik, äh, kas regionaalsel või kohaliku omavalitsuse tasandil. ja siin on üheks, tegemist ühe erinevusega see kultuuritöö peab omama tugev, tugevaid sidemeid kohalikul tasandil, kohaliku omavalitsuse regiooniga ja nad peavad tulema kokku, neil on äh, haldusnõukogud ja nii edasi, neid ju, peab juhitama ka demokraatlikult ja see on üks asi, mida me nõuame kindlasti Euroopa Nõukogus, kuna meie jaoks on õigusriigi põhimõte väga oluline, nii et neid demokraatlikke teid tuleb juhtida, vabandust, neid kultuuriteid tuleb juhtida demokraatlikel alustel. erinevad liidud, kes on kaasatud, peavad olema esindatud juhtivüksustes ja need kultuuriteed peavad hõlmama ka vähemalt kolme riiki. vähemalt kolme riiki siis enamasti on neid riike rohkem, mis on kaasatud, aga see on siis miinimumkriteeriumiks. And to give you some numbers, we have today thirty three. meil on praegu siis kolmkümmend kolm kultuuriteed viiekümne seitsmes riigis. seega me katame suurt geograafilist ala, mis ulatub kaugemale Euroopa Liidu äh, Äh, piire ja ka Euroopa Nõukogu piire, kus on nelikümmend seitse liiget. oliivipuu äh, tee näiteks. Äh, viinamarja tee <laughs> ja, ja muud sellised teed, mis tegelikult läbivad kogu meie kontinenti, seega programmi ulatus on väga lai tahaksin tuua ka mõningaid näideid, näiteid, et äh, natukene toestada siis kogu seda teooriat, millest rääkisin, mis selle taga on. nagu ma ütlesin, meil on erinevaid teid, mida tahaksin nüüd kirjeldada lühidalt. Äh, te leiate veel lisainformatsiooni meie Euroopa Nõukogu leheküljelt. Äh, jagasin laiali ka väikese brošüüri, kus on kokku võetud siis kõik need veebilingid, kust te infot võite leida. Intervitis on üks neist teedest. meil on erinevaid tüüpe teede osas, ühed on territoriaalsed. näiteks eh, linnade võrgustikud võivad olla ka virtuaalsemad, aga need on põhimõtteliselt siis territoriaalsed teed, põhinevad eh, territooriumil. teisi näiteid sellest, näiteks oliivipuutee ja Andaluusias on samuti üks selline tee, mis koondab siis Hispaaniat, Andaluusiat, Marokot. teised on sellised lineaarsed teed, Via Francigena, Gena on üks selliseid teid. ja te näete, et füüsiliselt on võimalik siis mööda seda teed kõndida Äh, umbes samamoodi nagu Santiago de Compostela palverännaku teed mööda. ning äh, nad on muidugi äh, seotud teatud teemadega, jätkusuutlik areng, aeglane turism, slow turism, kuid samuti ka palverännud käivad siia alla proua Kosta mainis samuti seda, et meie lähenemine on võrgupõhine ja seda ma saaksin kirjeldada läbi ühe tee, äh, Mozarti teed. Te näete, et seda teed ei ole praktikas füüsiliselt olemas, aga kätkeb see endas siis neid kohti, kus Mozart reisis, elas, töötas ja kümme riiki on selle alla koondunud ning kohalikul tasandil neis kõigis riikides on olemas siis omad liidud ja assotsiatsioonid, mis on koondunud selle ühe tee alla ning korraldavad väga palju sündmusi iga-aastaselt ja neil on olemas ka väga detailne programm oma tegevusest, väga palju korraldatakse kontserte, kuid samuti kunst, arhitektuur on seotud Mozarti eluga. seejärel meil on võrgustikud teedevõrgustikud. koondatud on erinevad teemad, ajaloolised perioodid, aga ühiseks jooneks on siis Euroopa. üheks äh, näiteks tooksin siia kandidaate, mis tuleb sertifitseerimisele sel aastal ja siia on siis koondatud üks piirkond äh, Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg, Saksamaa ning teemaks on eelkõige siis keskaegne kogukond, ühiskond, see, kuidas toona elati. üheks kriteeriumiks, millele me väga palju tähelepanu pöörame, on samuti teadustegevus. ja siin te näete siis kultuuriteed eh, Cluny eh, kloostri Äh, tee kohta. siia on koondatud, see on siis Burgundias Prantsusmaal ja siia on koondatud üksteist riigi, see hõlmab väga palju abeesid äh, ja, ja kloostreid. väga palju teadustööd tehakse siin selle ümber muuseumid on kaasatud ning on olemas ka virtuaalne entsüklopeedia, mis kajastab selle perioodi ajalugu, nii et ühest küljest on siis olemas füüsiliselt äh, eksisteerivad teed, kus võib kõndida ise, aga teisalt on olemas ka äh, sellised virtuaalsed teed, nii et eurooplased kõikjalt saaksid äh, ka digitaalselt Eh, siis eh, sellele informatsioonile ligi. väga palju teavet ongi platvormidel, platvormidel olemas 3D eh, lahendused, mille abil on võimalik tutvuda kliinikloostrite arhitektuuriliste detailidega ning seeläbi on siis võimalik kogeda seda, milline see abiõis kunagi välja näha on veel teisigi näiteid, mida ma võiksin siinkohal mainida, aga tahaksin rääkida veel ühest aspektist. Äh, noored Transromanica on siis tee, mis just nimelt äh, ühendab siis äh, seda valdkonda, väga paljud noored hindavad sellist romantilist arhitektuuri ning ning noored siis tunnevad huvi sellise Rumaania arhitektuuri vastu, kas külastavad ise füüsiliselt või siis teevad seda virtuaalsete vahendite abil. samuti majanduslik mõõde on oluline, paljud VKE-d on seotud kultuuritäiedega. oliivitee äh, näiteks keskendubki majanduslikele aspektidele, eelkõige see on heaks näiteks siin kohalikke tooteid kasutatakse. ja oliivipuu kultuuri siis edendatakse kohalikul tasandil. nüüd andsin teile mõningase ülevaate sellest, mis on oluline, jätkusuutlik areng, Püha Olavi tee on üks selliseid teid, kus saab jälle kõndida, kus on väga palju tegevusi, see on seotud ka ähm, loodussõbralike lähenemistega Põhja-Euroopas äh,. Santiago de Compostela, see on üks kõige tuntumaid neist teedest tahaksin äh, Galiitsia regiooni kohta teile ka mõningaid andmeid tutvustada me näeme, et majanduse hoogustumine selles piirkonnas on väga-väga äh, oluline ning sissetulekud, mis tulenevad kultuuriteest, on tõesti päris märkimisväärsed. väga palju palverändureid ja rändureid üldse äh, käivad seda teed. see on üks parimaid näiteid, alati see niimoodi muidugi ei lähe, mitte kõik kultuuriteed ei meelita ligi äh, nii palju kultuuriturismi, aga see on üks neid äh, eeskujusid, mida võiks siis jälgida. tahaksin ka selgitada, kuna mind juba siia kutsuti, miks ma tahtsin rääkida kõigest sellest, seda seetõttu, et meil on olnud alati väga hea koostöö nii parlamendi kui komisjoniga. kahe tuhande kümnendast aastast on meil ka arvamus teie poolt koostöö kohta rahvusvaheliste organisatsioonidega. ja te olete eraldanud ka vahendeid konkreetsete programmide elluviimiseks kultuurivaldkonnas ning olete eritähelepanu pööranud kultuuriteedele ja just Euroopa Nõukogu kultuuriteedele. suur aitäh teile toetuse eest. oleme töötanud komisjoniga selle nimel, et praktikas äh, viia teie soov ühendada omavahel üle-euroopaliselt inimesi ühtsete teemade ümber ja teha seda jätkusuutlikult. seda seetõttu ka, seda on võimalik teha seetõttu ka, et kõik need kultuuriteed on, äh, suudavad ennast ise majandada. Nad äh, omavad omaenda finantsvahendeid, kuid samuti äh, saavad nad lisatoetust Euroopa Liidult, kohalikelt omavalitsustelt tegemist on tõesti väga hea näitega, sellepärast et see on jätkusuutlik. rahastamine läheb kohalikule tasandile ja Euroopa Nõukogul on omaenda tegev operatiiveelarve, mis on, mis koosneb liikmesriikide panustest. nii et väga palju. aga tegelikult väga palju rahastusest tuleb teedelt endilt komisjoni avaldus parlamendile äh, peamiste turismi sihtkohtade äh, kohta on samuti oluline. ma tahaksin siinkohal veel mainida, et äh, paljud teed on saanud otsest kasu ka Euroopa Liidu rahastamisest, sellepärast et Euroopa Nõukogu sertifikaat on, on kvaliteedi tunnustus ja seeläbi on olnud neil teedel võimalus ka tõestada ennast jätkusuutlikena. meie jaoks on seega väga oluline, et me saaksime jätkata tööd äh, teiega sel tasandil. sest et parlament on aidanud äh, rahastada neid kultuuriteid ja siin on suur vahe sisse tulnud ka sertifitseeritud ja mitte sertifitseeritud teede vahel. tänu äh, teie toetusele, äh, ka komisjoni toetusele äh, Gruu pealt direktoraadist on meil õnnestunud muuta kogu programme nähtavamaks ja lõpptulemusena on see aidanud võrgustikku laiendada tekitada suuremat huvi võimalike kandidaatide seas, sest igal aastal ju on meil omad kandidaadid, kes eh, peavad taotlusi esitama. nii et saame päris palju soove sertifikaadi väljastamiseks. meie siis koordineerime pigem seda rohujuure tasandi programmi, huvi aga näidatakse üles ikkagi rohujuure tasandilt see oli minupoolne ülevaade ja ma ootan äh, huviga järgnevat arutelu. jah, suur aitäh, härra Dominioni selle huvitava ettekande eest ja ka teie viimaste kommentaaride eest. jätkan itaalia keeles, tahtsin äh, ütelda kahte asja. tegemist on programmiga, mis on tõesti minu meelest äärmiselt huvipakkuv. Te rääkisite Santiago de Compostela teest, aga Via Francit Tšika on oluline ja me teame, et väga paljud inimesed äh, tulevad kokku paljudest riikidest ja kõnnivad mööda neid teid, ka väljaspoolt Euroopat. ja teiseks, kõik need äh, teed, mida mainiti, siis öeldakse tihti, et küll neist teedest räägite, aga aga mööda neid ei kõnnita, vaid, aga siin on just vastupidi. ka mina olen ise kõndinud äh, mööda neid teid äh, ja pean ütlema, et äh, Via de Compostela kogemus oli tõesti erakordne. kaks tuhat kaksteist on meil ka oma vahendid ette nähtud äh, küll vähesed ja selleks, et äh, toetada jätkusuutlikku kultuuriturismi. eesmärgiks on siis jõuda äh, sertifitseeritud äh, teedeni ja välja töötada ka uusi kultuuriteid. ja nüüd annan sõna kõigile neile, kes soovivad palun, härra Strojevski. Na wstępie przeproszę, że dzisiaj jestem taki aktywny, ale suur tänu ja ma vabandan, et ma täna hommikul veidi hüperaktiivne olen, aga tegemist on tõesti väga põnevate teemadega, mis meil täna päevakorral on. kõigepealt äh, suur aitäh teile ettekande eest. minu arvates on need teed väga olulised ja ma olen seda öelnud ka meie kultuuriministrile. mina näen väga selgelt, et äh, igalt poolt paistab siit läbi Hispaania. Hispaania on ikka ja jälle osa nendest, kas on mingisugune põhjus, miks siin Hispaania niimoodi domineerib, kas on võib-olla mingisugused ajaloolised põhjused, miks Hispaania siit eriti läbi kumab? kas te organiseerite ka konverentse, sümpoosiume näiteks nende ühendustega, kes juhivad kõike seda tegevust selleks, et jagada parimaid tavasid? ja näiteks, kui me võtame kalmistud. ma tean, et on väga palju huvitavaid või huvipakkuvaid kohti. aga puudu on siit Auschwitz-Birkenau. tegemist on põhimõtteliselt ühe suure kalmistuga ja kui see ei ole seal kalmistute teel äh, sees, siis on selleks mingisugune konkreetne põhjus, ometigi on see ju osa meie äh, pärandist. ja nüüd edasi see konkreetne päranditee, jällegi väga põnev. Poola on siit täiesti puudu. Varssavi äh, juudi muuseum on siit täiesti puudu, ma vaatasin siit ka näiteks parkide ja äh, aedade teed, jällegi väga huvitav, mis siit silma hakkab. miks ei ole siin mitte ühtegi Jaapani aeda sees? Euroopas on ju mitmeid ilusaid Jaapani aedu. kas on kuidagi võimalik lisada uusi kohti nendele teedele? jah, väga hea, et te teostate ka kvaliteedikontrolli, et te äh, sertifitseerite need teed, see on väga tähtis ja tõesti kiidan teid selle eest. sest just nimelt see järelevalve võimaldab ju tagada, et teedel, äh, teed on korralikus seisus, et tagatakse see staatus, mis neil hetkel on. kuidas me näiteks äh, teame, et on taodeldud sertifitseerimist, kuidas mina saan teada, kas keegi on sellise taotluse esitanud ja äh, mis selle taotlusega saanud on, kaua taotluse läbivaatamisega läheb, milline on see miinimumaeg ja milline on maksimumaeg? Eh, eh, eh, jah, tõesti väga palju äh, huvi tekkis, kas on veel kolleege, kes soovivad sõna? kolleeg Trüppel, palun. suur aitäh suur tänu teile ettekande eest, tõepoolest väga põnev. Te rääkisite muuhulgas sellest, et on väga tähtis, et siin on väga palju ideid just nimelt rohujuure tasandil, kuid teiselt poolt, kas teil on ka mingisugune strateegia, kuidas nende inimesteni jõuda, kas te kuidagi tõstate inimeste teadlikkust äh, selleks, et esitataks taotlusi nende kultuuriideede raames. kas keegi soovib veel sõna? siiski härra Maragai, palun. kas võin hispaania keelt rääkida, jah? nüüd äh, ma võin rääkida itaalia keeles ka muidugi. aga nüüd teid kuulates jääb mulje, et tegemist on tõesti väga jõulise programmiga ja seega võiks sellelt ikkagi rohkem nõuda. ja mitte ainult siin kontseptsionaalsest või organisatoorsest vaatenurgast. lisaks võib nõuda sellelt programmilt ka selle, seda, et see vastaks tänapäeva nõudmistele Euroopa Liidus seda, selleks, et mõista seda, mis hetkel toimub, peame me mõistma, mis toimus ajaloos, sest et muidu me lihtsalt jah, siin imetleme neid vaatamisväärsusi, arheoloogilisi vaatamisväärsusi, imetleme seda ilu, aga sellega see asi piirdubki, samal ajal me peaksime aga käsitlema seda, milles seisneb selle kõige väärtus, näiteks kui me võtame äh, need teed, mis ähm, käivad läbi erinevate kultuuride. näiteks konkreetne näide siit äh, Türgi ja Türgi äh, Kesk-Euroopas näiteks. ja edasi eraldi teema näiteks Euroopa linnad just nimelt linnad ju kehastavad seda, mis Euroopa on. Itaalias, Itaalia on väga hea näide sellest, kuidas just nimelt linnad seletavad seda, mis ajaloos toimunud on ja mis toimub ka praegu poliitikas. nii et lihtsalt sellised kommentaarid. hästi ja proua Šoidrova, palun. suur tänu ettekande eest, tõesti väga põnev teema. mina ise olen Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees üsna palju aega veetnud, eriliselt tegeletakse seal ju kodaniku ja põhiõigustega, see on ju üleüldsegi see põhimõte, millel terve Euroopa Nõukogu seisab. kultuur on Euroopa Nõukogus samuti väga tähtsal kohal. ja kultuuri- ja haridusvaldkonnas teeb Euroopa Nõukogu koostööd Euroopa Komisjoniga, ma loodan, et see koostöö toimub edukalt ka tulevikus. Euroopa Nõukogule ning Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendile on tähtis see, et me jagaksime omavahel olemasolevaid teadmisi. Euroopa Nõukogul on ju erilised ähm, teadmised just nimelt kultuuri- ja haridusvaldkonnas ja ma tahaksin rohkem kuulda sellest, ähm, mida teie arvate näiteks olukorrast Tšehhi Vabariigis, kas Tšehhi on olnud piisavalt aktiivne, kas on konkreetne projekt, milles äh, Tšehhi Vabariik on eriti aktiivselt osalenud, tänan. kas keegi soovib veel sõna, palun? ma tuleksin tagasi veel rahastamise küsimuse juurde. et kuidas ähm, kontseptsioon ähm, pikas perspektiivis on rahastatud, sellepärast et siin on tegu erinevate radadega, millel on ka erinevad temaatilised suunad me teame, et ettevalmistused on seotud konkreetse perioodiga ja, ja et ähm, me peame arvestama ka sellega, mida Euroopa Nõukogu juba on teinud, see on juba tehtud töö, aga mulle pakuks huvi ka need kesk- ja pika perspektiivi äh, projektid, kuidas neid projekte siis äh, edasi arendatakse? Eh, suur tänu ja mina tahaksin öelda omalt poolt äh, paar asja, ka minul on väga pikad kogemused siin kultuurivaldkonnas ja tahtsin omalt poolt ka midagi lisada. Te rääkisite sellest, kuidas just nimelt ühendused, vabaühendused on väga olulised selles valdkonnas. härra Maragai ka rääkis sellest, et kas siis kuidagi saaksin rääkida ka kaasaegsest kultuurist, näiteks Via Frangingi on üks näide sellest, mis käib ju läbi nelja riigi äh, ja siin on kaasatud paljud erinevad assotsiatsioonid, on loodud ka kohalike omavalitsuste liit ja kõik need organisatsioonid osalevad väga aktiivselt selle tee raames aga lõppkokkuvõttes jah, kuidas siis muuta need teed ikkagi nii-öelda ligipääsetavamateks, nähtavamateks, kuidas kasutada selleks ka struktuurivahendeid, on ju ka Euroopa Viaggiangeri festival, seal osalevad näiteks teatriinimesed ja me räägime siin nii kaasaegsest teatrist kui ka näiteks vanamuusikast, ähm, nii et kõike on võimalik siin teha nii et igal juhul sellised võimalused ka näiteks ähm, rikastada kaasaegsest kultuuri. koostöö jah, on keeruline võib-olla nende teede raames, aga on sellest ka tegelikult positiivseid näiteid, kaasata võiks ka näiteks ülikoole, miks mitte. ülikoolides tehakse ju uurimistöid nende konkreetsete vaatamismäärsuste või mälestiste kohta nii et võiksime siis võib-olla kaasata rohkem erinevaid tegureid sellesse, rohkem erinevaid organisatsioone kes kõik saavad osaleda selle, nende teede tegevustes. suur tänu. jah igal teel on ka oma Euroopa tegevused, nii et tegemist ei ole mitte ainult kohaliku tasandi riiklike tegevustega, et tegemist ei ole mitte sellise killustatud programmiga, vaid igal teel on ka oma Euroopa mõõde, nad peavad aasta alguses tulema välja oma tegevuskavaga ja see tegevuskava on tõesti selline Euroopa-lik, nad peavad tegema koostööd teiste riikidega, ning äh, ka äh, assotsiatsiooni kohtumine peab toimuma rotatsiooni korras erinevates riikides, nii et tegemist ei ole kindlasti mitte riikliku programmiga. Neid äh, kultuuriideid peab nägema kui riikidevahelisi föderatsioone. riigid, mis koonduvad siis ühe konkreetse ühtse teema ümber, näiteks keraamikatee jällegi, seal on ühendatud erinevad riigid, kes tunnevad huvi sellesama teema vastu ja siis nad teevad koostööd. nüüd te tõesti tõstatasite terve rea väga huvitavaid küsimusi. esiteks, esimene kõneleja, kes tegi mitmeid huvitavaid märkusi, kõigepealt konverentsid, sümpoosiumid, parimad tavad, võib-olla väljaõpe, jah, meil on küll piiratud vahendid, kui me, me selliseid võimalusi siiski pakume. koolitame neid kultuuriteede haldajaid, me toome nad kas Strasbourgi või Luksemburgi või siis ka koha peale mõnele, mõnesse kohta sellel teel nii et kõik kolmkümmend kolm inimest tulevad kohale, võib-olla nad käivad seal ka rohkem kui korra siis ka näiteks kandidaat, äh, paikade esindajad, nii et tavaliselt rohkem umbes viiskümmend osalejat, nii et jah, tegemist ei ole võib-olla otseselt koolitusega, vaid pigem selline, sellise tavade jagamise, vahetamisega. kaheksakümne seitsmendast aastast on pärit see esimene kultuuritee, edasi terve rida tekkis meil siin neid üheksakümnendatel aastatel ja siis hiljem veel neid, nii et on ka üsna uusi ideid. Neil on just valitsemise osas vähem kogemusi, nii et me üritame need inimesed kokku tuua ja loomulikult teeme koostööd ka ülikoolidega, on ka ülikoolide võrgustik Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, Inglismaa, terve rida ülikoole, kus on ju kultuuripärandi magistriprogramm ja ülikoolid äh, pakuvad meile kasulikke teadmisi selle kohta, kuidas hallata ühte sellist äh, kultuuriteed. nii et äh, toimub see mõttevahetus nii sertifitseeritud paikade kui ka nende kandidaatpaikade vahel. üleüldse, milline võiks olla see teema või, või erinevad teemad siis iga aastal, igal aastal nendel konverentsidel, et Euroopa mõõde, võib-olla ka näiteks turundus, kuidas siis müüa nii-öelda seda kultuuriteed kui toodet äh, turistidele. Te rääkisite ka sellest, et miks äh, siin on palju neid teid Hispaanias ja Poolas mitte nii väga. Nende teede haldamine käib demokraatlikult, ehk siis riigid ise ja kogukonnad ise on need, kes taotlevad äh, ühinemist ühe konkreetse teega. nii et see algatus ei tule mitte siit Euroopa Nõukogust ja me ei kirjuta kellelegi ette, et Poola näiteks peab selle või selle teega liituma. nii et kui riigis kohalikul tasandil, sealhulgas ka administratiivsel tasandil, on huvi liituda konkreetse teega, sest et võib-olla siin on äh, aktiivne kogukonda koha peal, kes tunneb erilist huvi selle kohaliku arhitektuuri ja ajaloo vastu, siis nad loovad ühenduse ja liituvad. nii et Euroopa Nõukogu vastavalt kriteeriumitele sertifitseerib selle tee, kuid annab võimaluse sellel teel elada oma elu. võib olla väga pikk tee, seal on võib-olla viisteist erinevat liikmesriiki, kuid on ka lühemaid kas või näiteks sellepärast, et see temaatika võib-olla ei võimalda seda nii suureks muuta. nii et on selliseid teemasid, mis puudutavadki võib-olla viite-kuute riiki ainult, näiteks Napoleon on siin ühe tee temaatikaks, nii et Napoleoni elu ja ja ajalugu üleüldse, nii et Napoleoni mõnda riiki ei jõudnudki, nii et võib-olla seal ongi ainult neli-viis või kuus riiki need riigid ise peavad huvi üles näitama. ja siis eh, ühendus on see, kes seda eh, haldab, nii et meil on jah, siin selline kogukonna tasand, millest meie lähtume. tegemist ei ole millegagi, mida siit ülevalt poolt peale surutakse. ja saab sa-, see saab alguse tõesti kodanikuühiskonnast ja on riike, kus huvi on suurem ja riike, kus huvi nii palju ei ole no mina olen seda programmi äh, nüüd juhtinud ja minu eesmärgiks on just nimelt äh, laiendada seda programmi Ida-Euroopasse ja Kagu-Euroopasse. alguse sai see ju seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel aastatel, nii et siis äh, jah, võib-olla selline veidi erapoolik suhtumine, see on kõik siin natuke Lääne-Euroopa poole kaldu. Euroopa Nõukogu on samuti süüdi selles, sest et jah, meil on nelikümmend seitse liikmesriiki, mis hõlmab ju tervet Euroopat nii et me pingutame väga selleks, et äh, siin keskenduda nendele riikidele, kes ei ole siin piisavalt esindatud, räägime kohalike võimuorganitega ja äh, direktor käis või läheb vist järgmine nädal, äh, nädalal Poola ja samuti toimub meil visiit Venemaale, nii et me üritame tõesti siin aktiviseerida nii-öelda neid uusi riike ja luua uusi teid siiamaani oli strateegia järgmine, me lihtsalt ootame, et meieni jõuaks taotlus, et kandidaatriigid ise näitaks üles oma huvi, mina tegutsen veidi ähm, proaktiivsemalt. nii et võib-olla mingisugune konkreetne teemavaldkond, millega me üleüldse ei tegele. ja miks me siis ei võiks pöörduda otseselt nende riikide poole, keda see temaatika puudutab, meil on ju teadmised olemas, siit võib tuua ka ühe näite, on selline vaimne tee, Aadria ja Balkani piirkonnas on meil näiteks idee luua uus tee, mille teemaks oleks soola tootmine, seal on ju terve äh, pikk pärand selle ümber, kuidas soola saadi. ja on terveid kogukondi, kes sellest elavad, nii et on ka projekt selle teema ümber, edasi Baltimaades on ühendus, mis tegeleb kõikide erinevate lossidega Baltimaades, nii et teemad on väga erinevad ja loomulikult enne, kui sertifikatsioonini jõuame, siis tuleb teha ära väga palju tööd ja selle juurde tulen ma tagasi. nüüd edasi nende paikade lisamine teedele, te rääkisite sellest, jah, loomulikult, kui on üks kogukond, kes tunneb erinevat huvi eh, selleks, et liituda teega, siis tuleb luua ühendus ja siis on võimalik sellega liituda. et see tegelikult ei ole kuigi keeruline protsess ja me, te rääkisite siin ka rahastamisest, selle programmi ilu seisnebki selles, et see tegelikult ähm, rahastab ennast ise. on selliseid kultuuriteid, mis ei ole enam aktiivsed võib-olla viimased või mis on aktiivsed juba viimased kakskümmend viis kuni kolmkümmend aastat ja tegelikult kõik see tegevus rahastatakse programmi tegevusest endast, sest et ollakse aktiivsed just nimelt kõige äh, madalamal nii-öelda kogukonna tasandil. nüüd Hansa, tuhat üheksasada üheksakümmend üks ja Viiking üheksakümmend kolm, äh, näiteid veel, Elegant Odessiin üheksakümmend seitse, Mozart kaks tuhat kaks tegemist on jätkusuutlike projektidega, mis rahastavad ennast ise juba pikki aastaid ja loomulikult teinekord saavad nad veel lisavahendeid Euroopa Liidust, aga nende teede tegevus ei sõltu ainuüksi Euroopa Liidu rahalistest vahenditest. nii et see on täiesti teistsugune teema kui näiteks sellised teed, mis sünnivad lihtsalt tänu mingisugusele konkreetsele rahasüstile, aga pärast lihtsalt vaibuvad ära. nii et äh, taotlus, taotlused uuteks teedeks, meil on internetileheküljel ole, üleval ka kõik need erinevad äh, taotlused, jah, võib-olla mitte küll kõik, sest et tegelikult see on pikk äh, projekt, nendega läheb sinna mitu aastat, küsisite ka, et kaua läheb, ütleksime, et keskmiselt kolm kuni viis aastat ja seda sellepärast, et see õiguslik äh, ülesehitus on üsna keeruline. idee tasandil tegutseda on lihtne, aga siis tuleb luua ühendus, millel on oma õiguslik või konkreetne juriidiline staatus, millel on liikmed ja just see tagab selle jätkusuutlikkuse, sest et kui on juba olemas konkreetne organisatsioon, on seos äh, kohaliku kogukonnaga, siis kõigil sellel on hoopis parem staatus, sest et meil on siis selline de jure olukord tagatud. härra Trüppel rääkis siin rohujuure tasandist ja strateegiast jõuda kogukondadeni. meie ise tegeleme teedega ja üritame neid laiendada, me aitame äh, kogukondi just sellel teel, aga programm ise lähtub sellest, et mitte programmi juhid ei otsi uusi liikmeid. nii et kui te vaatate seda kaarti, siis te näete, et tekib siin uusi liikmeid ja ma ei räägi mitte võib-olla riikidest, vaid ikkagi siin näiteks nagu Poola puhul erinevatest kohalikest omavalitsustest riigi sees nii et see töö toimub väga erinevatel tasanditel, meie lubame sellel, nendel teedel elada oma elu, ise vaikselt kulgeda. härra Maragai, ja te rääkisite sellest, et äh, kuidas me peaksime looma siin ka seose tänapäeva äh, päevakajaliste teemadega, et oluline on tunda ajalugu ja kindlasti me peaksime näiteks lisama siin uued teed, mis võimaldaksid rääkida meil ka tänapäeva väljakutsetest Euroopa Liidust. tegemist on jah, kultuuriprojektiga, aga teiselt poolt kindlasti on siin ka poliitiline mõõde. see on küll demokraatlik, jah, aga me näeme siit ka selgelt seda, millised on tänapäeva Euroopa peamised väljakutsed meie panustame sellesse võib-olla nii, et me näitame, et meil on siin identiteet, mis ühendab rohkem, kui meid üksteisest lahutab, nii et me räägime teemadest, mis koondavad kõiki eurooplasi. tegelikult on meil, eurooplastel, väga palju ühist, näiteks kui rääkida kultuuri ajaloost, kunstist, vaimsest pärandist, nii et üritame just nimelt sellest ühisest võimalikult palju lähtuda. mis Soidrova, you, you raised a question about the Czech Republic. proua Soidrova, te tõstatasite Tšehhi Vabariigi küsimuse ning rääkisite ka koostööst Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu vahel. meie omistame erilist tähtsust sellele koostööle. me sooviksime, et Euroopa Liit liituks meie partnerluskokkuleppega, sest et Euroopa Liit saab sellega liituda ja ma saan aru, et siin on küll mõningaid juriidilisi probleeme, millele tuleb lahendus leida, aga põhimõtteliselt Euroopa Liit saaks kuuluda meie struktuuri ja see tagaks veelgi aktiivsema koostöö. kuid komisjoni ja parlamendiga me praegu juba koostööd teeme, suur aitäh parlamendile, suur aitäh teile selle eelarve rea eest, mis on pühendatud meie projektile, me loodame, et see töö jätkub nii ka edaspidi. Tšehhi Vabariik jah, saaks olla kindlasti aktiivsem selleks, et neid kultuuriteid edendada, tegemist on üsnagi uue teemaga Tšehhi Vabariigi jaoks. ja meie eesmärgiks on loomulikult kaasata Tšehhi Vabariiki rohkem, tahame teiega rohkem koostööd teha tegemist on ju tõelise kultuurikeskusega, millel on väga palju pakkuda, nii et tõesti kahju on sellest, et Tšehhi aktiivsemalt ei osale. me oleme sellest rääkinud Strasbourgis ka Tšehhi Vabariigi esindajatega ja teeme seda ikka ja jälle ja kindlasti tuleb rääkida ka kultuuriministriga, sest et meil on vaja just sellist lubadust nii-öelda kultuuri, kultuuriministri poolt ja alles siis edasi saame rääkida kohalike omavalitsustega. ja edasi mulle esitati küsimusi ka rahastamise kohta, pikas perspektiivis siis rahastamise küsimused, et kui jätkusuutlikud need on. Need on suhteliselt äh, kestlikud sellepärast nad on osaliselt ise rahastavad, sellepärast et see mehhanism tagab neile selle, et äh, et nad on seotud ka konkreetse territooriumiga ja paljud nendest kultuuriradadest eh, saavad eh, liikmetasusid eh, kohalikelt omavalitsustelt ja teistelt tasemetelt. loomulikult, kui soovitakse laieneda, siis iserahastus on piiratud. aga me peaksime vaatama ka laiemat pilti üks asi on nende kultuuriradade majanduslik aspekt ja siis tuleb vaadata ka seda lisaväärtust, mida need rajad ähm, loovad sellele piirkonnale, mida nad teenindavad. sest äh, numbrid on tegelikult palju suuremad äh, kui ähm, esialgu näha, mis puudutab siis väljundit, kui me vaatame näiteks nende radade võrgustikku, siis see ähm, mõju äh, turismile on vägagi suur sellepärast et siin on näiteks lisandväärtus see, et, et on võrgustik olemas ja mm, turistid, kultuurireisijad näiteks äh, rändavad kultuuriraja ühte mm, lõiku äh, aasta, ühel aastal ja siis lähevad äh, te, te, järgmisel aastal teise lõiku, näiteks nagu spa külastus või Türgis või ja Saksamaal näiteks nii et vahetevahel nad lähevad ühte, ühte asukohta ühel aastal ja siis, kuna nad saavad aru, et see on, terve võrgustik on sellega seotud, siis nad lähevad järgmisel aastal äh, teise riiki. ja meie üritame ka luua selliseid stiimuleid, nii et äh, turistid äh, kaaluksid ka sellist korduvat kogemust ähm, järgnevatel aastatel ja me veel kaalume seda, kuidas seda saavutada. aga me üritame siis tagada mm, selle, et mm, kultuurituristid mm, saaksid siis sellise korduva elamuse erineval tasemel ja see on seotud ka jätkusuutlikkusega, nende radade jätkusuutlikkusega, sellepärast et publik on teistsugune ja, ja siin tuleb arvestada ka hooajalisuse küsimusega. ja selle programmi ilu seisnebki selles, et et, et siin on pakkuda tegelikult igal hooajal midagi, tegu ei ole ainult mingisuguse suveüritusega. näiteks äh, Norras, äh, Rootsis äh, on ähm, ka selliseid ähm, kultuuriradasid, mis tegelikult ulatuvad kaugemale mm, ja me oleme arvestanud ka erinevate mm, Ähm, eluigadega, näiteks äh, keskenduda noortele, aga ka paljud äh, eakamad on huvitatud äh, mingite konkreetsetest teemadest. ma käisin näiteks Luksemburgis, tegin seal ettekande ja peale ettekannet paljud osalejad esi-, küsis mu käest, et kas te korraldate tuure, et ma ütlesin, et ei, et me ei korralda selliseid reisituure, aga aga kui te olete huvitatud äh, mõnest äh, tuurist, siis ma võin äh, teid ühendusse, teid ühendada kolleegidega, kes sellega tegelevad, nii et potentsiaal tuleviku jaoks on väga suur, sellepärast et kultuur, nagu te teate, sellepärast et te olete kultuurikomisjon, on tõesti Euroopa varandus, sellel on tohutu väärtus ja see on äärmiselt oluline ka meie majanduse jaoks nimelt, et edendada, säilitada ja näidata seda kultuuri, mis meil on. meil on kaunis Euroopa ja me peaksime tõesti investeerima sellesse ja on olemas ka potentsiaal ähm, eurooplaste jaoks ja ka mitteeurooplaste jaoks, kes liituvad selle ja mida me nende kultuuriradadega saavutame, on ka see, et me edendame ka mittetraditsioonilisi äh, turismisihtpunkte ja see on ka oluline, et jaa, Veneetsia, Rooma, Berliin, Praha, Pariis, need on kõik tuntud, aga on veel muu Euroopa ka ja mida me sellega peale hakkame? ma nägin näiteks ühe äh, Loari Oru lossi äh, show'd ja seal on te, seal on, Loari orus on kahekümne kilomeetri kaugusel väga kaunid äh, lossid, aga mitte keegi ei lähe sinna, aga aga kultuuriradade eesmärk ongi just see, et siduda need erinevad punktid, mis on nii lähedal üksteisele, et me, seda me soovime saavut-, edendada ja, ja see on ka väga demokraatlik. sellepärast, et see mm, tagab ka kultuuri, mis meil on ja me kaasame ka kohaliku äh, elanikkonna sellepärast et kohalik elanikkond äh, saab ka aru, et tänu sellele nad saavad rikastada oma majandust. ja nüüd on meil üks rada, mis äh, läheb äh, läbi Prantsusmaa, Belgia, Inglismaa, see Stevensoni rada, see on siis rada, mille läbis Stevenson, kui ta kirjutas oma Aarete saart ja nüüd äh, me oleme kaasanud äh, ka mm, Ameerika riigid, äh, sellepärast ta elas ka mm, seal ja, ja kohalik elanikkond saab ähm, kasu sellest. sellepärast, et need rajad panustavad ka mm, majandusse, nii et ma saan aru, et siin on tegu ainult kultuurikomisjoniga, te tegelete kultuuriküsimustega, aga ka kultuurimajandus on väga oluline lõppude lõpuks, aitäh ma tänan teid väga, härra Dominioni, ka teie suure kannatlikkuse eest, mis te üles näitasite ja te suutsite tõesti kõike põhjalikult selgitada ja tagasite seeläbi, et me su-, suudame hinnata äh, tema vääriliselt seda programmi koos kolleeg Milamondiga äh, kultuuripärand ja tur-, kultuuriturismi alatöörühmas me tegeleme ka nende teemadega ja need suured kultuuriteed nagu Santiago de Compostela on kindlasti üks, millega me tegeleme. me oleme üritanud ka siin neile, sellistele teemadele anda läbivat tähendust just. nüüd võib-olla võtame kokku selle punkti, tahaksin teid veel kord tänada ja parlament kindlasti tunneb huvi selle vastu, et ka tulevikus jätkaksime koostööd Euroopa Nõukogu ja instituudiga selleks, et olla kaasatud teie strateegiatesse, kuid samuti on meie jaoks oluline, et endiselt pöörataks tähelepanu sellele programmile. väga palju räägitakse uuest Euroopa narratiivist ja ma leian, et sellised teed on võimaluseks rääkida, selgitada, jutustada meie ajalugu. ma olen näinud ka, et on äh, seeläbi kohalikult tasandilt edasi liigutud äh, väikeselt kohalikult tasandilt siis ning sellel on muidugi ka Euroopa projekti lisandväärtus veel. eelarve küsimustes ei, äh, teame, et on tõesti nad jätkusuutlikud, need programmid, aga kuidas äh, toetada niivõrd pikki teid, ma oma kogemuste põhjal tean, et meil on olnud äh, suured kavad äh, ning ka tänu Euroopa vahenditele on siis olnud võimalik Euroopa mm, tasandil kokku tuua erinevaid kohalikke omavalitsusi, kuid kaasatud on samuti ettevõtteid ja seeläbi on aidatud väikeseid kultuuriettevõtteid. Te rääkisite samuti sertifitseerimisest, siis alati on oluline, et välja toodakse eraldi haridus ja kultuuritegevus, mis muudavad need kultuurid elavateks, vastasel juhul nad kaotavad oma mõtte, aga kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves me peame rõhutama seda, ma ei tea, kas komisjon tahab sõna võtta või mitte, küsin teilt igaks juhuks, aga tegemist on äh, siis äh, Grove peadirektoraadi valdkonnaga tegelikult ja selles väikeses äh, eelarves, mis meil on, on meil vaja vahendeid leida. kahju on, et neid on nii vähe, sellepärast et see on kasvav valdkond, aga me tahaksime kultuuridiplomaatia kaasata, kultuuridiplomaatia alla kaasata ka just selle teede aspekti. seega ma leian, et äh, ka see on üks äh, aspekt, millele me peaksime tähelepanu pöörama kui rohkem märkusi ei ole, siis siin lõpetaks, ma tänan teid veel kord ja loodetavasti õnnestub meile veelgi teiega arvamusi vahetada äh, ja saada ülevaadet sellest, mis toimub. tõesti väga hea, et me saime niivõrd palju nii huvitavat informatsiooni täna. Euroopa Kreatiiva raportöörina no on minu jaoks kindlasti see väga oluline teema. suur aitäh veel teile, oleme lõpetanud äh, täna hommikuse töö ja jätkame siis kell kolm täpselt. ja jätkame olulise kuulamisega. Äh, rändajate nendele aste kaasamine ja integreerimine läbi kultuuri ja hariduse. aitäh kõigile ja head päeva! suur aitäh!